niisiis, kõigepealt räägime eh, direktiivist kaks tuhat neli, kaldkriips sada üheksa, kaldkriips EÜ. Eh, see puudutab siis läbipaistvuse nõuete ühtlustamist teabele, mis kuulub avaldamisele emitentide kohta, kelle väärtpaberid on lubatud reguleeritud turul kauplemisele. niisiis, eh, raportöör, kas te soovite sõna? ei, siis asume hääletamise juurde. palun Antrag acht, wer ist dafür? Äh, muudatusettepanek kaheksa, kes on selle poolt? erapooletuid? Also, man passt nicht auf. Nochmal, wer ist dafür? Te ei pannud tähele niisiis, jah, kes on poolt? vastu? erapooletuid? kontrollime hmm?. Hm? Die Abstimmung ist eröffnet. hääletamine on alanud. Die Abstimmung ist geschlossen. hääletamine on lõppenud. see on tagasi lükatud äh, kakskümmend viis üheksa vastu. järgmine muudatusettepanek, kes on poolt, kes on vastu? sama enamusega tagasi lükatud. Wir kommen jetzt zu Antrag 9. Wer ist dafür? muudatusettepanek üheksa, kes on poolt, kes on vastu? sama enamusega tagasi lükatud. muudatusettepanek kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, sama tulemusega tagasi lükatud. üksteist, poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolm selle kohta, vastu, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üks, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks tagasi võetud, kuus poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud. viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. elektrooniline hääletus äh, kogu dokumendi üle. Das ist auch noch nicht passiert mit 22 zu 25 ab. kakskümmend kaks, kahekümne viie vastu tagasi lükatud, tagasi lükatud. Happened. I have never seen such a thing before, but. sellist asja pole just tihti juhtunud. okei okay,, me kommen damit. hästi, läheme siis edasi hmm?. I, I'm... Result was 59, uh, 25 no. tulemus oli kakskümmend viis vastu, kakskümmend kaks poolt, nii et tagasi lükatud. Wir kommen jetzt zu einem zweiten Bericht. Äh, nüüd siis järgmine raport proua Brandnerilt. ma näen siin vähemalt oma fraktsiooni poolt mõned, mõnesid plussmärke, aga vaatame palun, proua Brandner. lihtsalt esimese kohta, et see on välisasjade kohaldusalast äh, väljas, sellepärast äh, ma ei teinud ka mitte mingeid märkusi selle kohta, et kas hääletada poolt või vastu, see ei ole meie pädevuses ja sellepärast ma tegelikult tahtsin, et ma üldse ei hääleta selle üle. kui te tahate, siis seda võib muidugi teha, aga see ei puuduta meie komisjoni valdkondi. Perhaps you can explain us why? äkki te selgitaksite meile ka, miks, ütleb härra Brock. Affairs Committee, we limit ourselves to one, the entire meie siin väliskomisjonis äh, ei peaks sellega tegelema, sellepärast et direktiivi kohaldusala on väga lai, see puudutab siin raamatupidamist, ettevõtteid, ettevõtete raamatupidamise läbipaistvust ja meie ei tegele ju sellega, siin oli üks küsimus, mis läks tõesti äh, väga spetsiifiliselt äh, raamatupidamise, see ei ole meie komisjoni pädevusalas, sellepärast ma leian, et äh, tuli, oli kõik väga hästi Anyone uh, else to say something about it? kas keegi teine soovib veel seda ähm, ko kommenteerida? härra Karinš, kas te olete kohal, härra Karinš? härra Karinš, kas soovite kommenteerida? Uh, uh, suur tänu, härra esimees, minu arvates ei oleks seda üldse vaja hääletada või arutada, sellepärast et äh, muudatusettepanekud äh, mille on teinud raportöör, lähevad ka tegelikult väliskomisjoni pädevustest kaugemale, kui me lähtume samast loogikast, nii et selliste kommentaaride jaoks on tõesti nüüd aeg liiga hilja. hakkame hääletama. kes toetab muudatusettepanekut kolmkümmend? kes on vastu? ma ütleks, et kontrollime, kes on poolt. hääletus on lõppenud. see on siis äh, vastu võetud kolmekümne kuuega üheksa vastu, niisiis kolmkümmend üheksa on tagasi võetud, kompromiss kaks, kes poolt on, vastu, erapooletud kontrollime hääletus on lõppenud. kakskümmend kolm, kahekümne seitsme vastu tagasi lükatud. neli, kes on poolt, vastu, selge enamusega tagasi lükatud, kolmkümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, tagasi lükatud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, vastu võetud kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend üheksa, nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend üks, kes on poolt. nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud check. kontrollime. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. ja taas selge enamusega. nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. nelikümmend neli poolt, vastu, kontrollime. hääletamine on lõppenud. kahekümne seitsmega kahekümne kolme vastu, vastu võetud. nelikümmend viis kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaheksa jääb ära, nelikümmend üheksa poolt vastu, ära viiskümmend jääb ära, kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, kontrollime. hääletus on lõppenud. kahekümne seitsmega kahekümne nelja vastu vastu võetud. nüüd siis üheksa viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. kümme viiskümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, tagasi lükatud üksteist, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. viiskümmend viis poolt, vastu, tagasi lükatud. kaksteist, viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmteist, viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud neliteist viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viisteist tagasi võetud, kuuskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuusteist, kuuskümmend üks, kes on poolt, vastu tagasi lükatud. kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitseteist kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, kontrollime andere abgestimmt. Abstimmung ist geschlossen hääletamine on lõppenud. kahekümne ühega kahekümne üheksa vastu tagasi lükatud kuuskümmend viis, kes on poolt, vastu, vastu võetud. kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend, kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend üheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend, poolt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, kakskümmend neli kontrollime. kakskümmend neli Amendment one. muudatus üks. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud kahekümne seitsme häälega kahekümne kuue vastu. kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd siis jõuame muudatusettepaneku kakskümmend kuus juurde, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. vastu võetud, vastu võetud, vabandust. kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. härra Ungruanu. suur tänu, härra esimees. nii nagu siin hääletuse käigus tahaksin kommenteerida pärast lõplikku hääletust.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 teha intensiivsemat tööd, et äh, niisuguseid segadusi ei tekiks, aga nüüd siis lõplik hääletus. hääletamine on lõppenud raport on kahekümne seitsme häälega kahekümne kuue vastu, vastu võetud. niisiis. Herr Gala, machen Sie nicht solche Bemerkungen, auch das könnte Ihnen selbst härra Kallar, ärge tehke seal nägusid, teile endale võib ka taolisi asju juhtuda. nüüd siis jõuame äh, arvan härra Rootšeki äh, juurde, kas ta on kohal või ta vaatab veel jalgpalli? Äh, kas siin on kommentaare härra Zahleril, kes on muudatusettepaneku üks poolt, kes on vastu, erapooletuid vastu võetud, elektrooniline lõpphääletus, hääletamine on alanud <laughs> hääletamine on lõppenud. viiskümmend kaks on poolt. väga hea. Bitte die Tagesordnungspunkt 10, Gentilini und Mirel. Kümnes päevakorrapunkt, palun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 Meine Damen und Herren. Daamid ja härrad. sooviksin nüüd äh, jätkata meie koosolekuga ning äh, kolleegid äh, Mirel Gentilini ja laienemise peadirektoraadi esindajad soovivad rääkida meiega Serbia poliitilisest olukorrast ja seal leidsid aset parlamendivalimised, kohalikud valimised ning meil tuleb nüüd vaadata äh, ka milline on olukord, rahvusvahelised vaatlejad ütlesid, et tegemist oli rahvusvahelises mastaabis puhaste korralike valimistega, kuid kui me räägime meediavabadusest, siis siin kahtlemata on veel parandamisvõimalusi. president Nikolitš on kohtunud nii härra Rompuy kui ka Füülega ning kohtumistel kinnitasid mõlemad pooled, et need kohtumised kulgesid positiivses vaimus. president Nikolitš kinnitas, et äh, tema riik soovib Euroopa Liidu liikmeks saada ning äh, soovitakse äh, seada ka Belgradi-Pristina dialoog prioriteetide hulka ning stabiliseerimis- ja assotsieerimislepet loodetavasti toetavad ka kõik, üks riik ei ole veel ratifitseerinud. millistel põhjustel ma arvan, et Serbia teab väga hästi, et integratsiooniprotsess on väga oluline selleks, et Eh, arendada suhteid oma naabritega ning et eh, saavutada oma lõplikud eesmärgid. ma soovin anda nüüd sõna viieks minutiks härra Šandinile ja seejärel härra Mirellile. me oleme huvitatud eh, sellest, et olukord Serbias oleks stabiilne ning seetõttu me soovime ka täpset aruannet olukorra kohta Serbias. nüüd siis annan sõna üle. suur tänu, härra esimees. mul on väga hea meel siin olla. mõningad märkused minu poolt, kuna ma arvan, et härra esimees juhatas kõik väga hästi sisse. esimene asi, mida ma tahaksin öelda, on see, et Euroopa Liidu poliitika on väga selge Äh, nii Serbia kui kogu regiooni suunal. Äh, väga olulisi kokkuvõtteid on teinud ka nõukogu viimaste kuude jooksul, järgmisel äh, eelmisel aastal arutas nõukogu väga pikalt laienemist, otsustades nii laienemise suhtes Serbia üle kui ka teiste regiooni riikide üle. nii et me väga selgelt teame, milline on poliitika, laienemine on avatud ja see on poliitikas ka väga hästi näha. meie muidugi liigume edasi oma edusammudega, mm, sealhulgas äh, arvestame kõigega, äh, välja arvatud äh, muidugi ajakavaga, ajakava liitumiseks sõltub sellest väga suuresti, kui palju teeb riik edusamme. nii et selles kontekstis ma arvan, et regionaalne koostöö on olnud väga oluline, seda on ka arutatud. suhted naaberriikidega on võtmeküsimuseks. ja selles osas oli väga oluline ka Serbiale kandidaatriigi staatuse andmine ja kogu see otsus tulles nüüd valimiste juurde, sest täna me räägime valimistest, härra esimees juba meenutas, milline rahvusvahelise vaatlejate hinnang valimistele on olnud arutelud äh, valitsuse moodustamiseks, nagu te teate, käivad endiselt ja väga raske on mingisuguseid ennustusi teha selle kohta, kui palju täpselt see aega võtab. no veidi igatahes läheb veel aega. mida kiiremini see juhtub, seda parem loomulikult, sest äh, nii saame me ka Euroopa mm, tuleviku väljavaadetega edasi minna. mida kiiremini valitsus ametisse saab, seda parem. aga Äh, kui on võimalik midagi äh, faktuaalselt rääkida kampaania või valimiste äh, kohta, on see, et peamiste poliitiliste jõudude osas vähemalt on Euroopa Liit väga oluline teema, viimaste aastate jooksul ei ole see alati nii olnud, aga nüüd me näeme, et Euroopa suunal liikumise tahe on kõikide parteide mm, programmides ka olemas Äh, igal juhul, nagu öeldud, ma arvan, et ei ole võimalik prognoosida, kui kaua valitsuse moodustamine täpselt aega võtab. Euroopa Liit sellesse ei sekku ja see on ka väga oluline. nagu öeldud, siis Nikolitš oli ka eelmisel nädalal siin. ma arvan, et see oli esimene võimalus arutada Euroopa Liidu ja Serbia suhteid. see arutelu äh, baroness Ashtoniga oli väga hea, atmosfäär oli hea, ka sisuliselt oli see arutelu hea ja ta ütles ka, et tegemist oli esimesega paljudest kohtumistest, äh, mis aset leiavad. Äh, kõrge esindaja äh, sõnum oli see, et Serbiat oodatakse Euroopa Liidu teele ning Euroopa Liit pakub selleks ka igakülgset toetust. mis puudutab dialoogi, siis Nikolitš ütles, et Euroopa Liit tahab, et jõutakse kokkuleppe rakendamise faasi ja niipea, kui valitsus saab ametisse, Äh, mis on meie jaoks loomulikult võimaluste aknaks, äh, siis on meil võimalik äh, ka edasi liikuda. jätkuna selleks aruteluks, mis sisaldas ka regionaalset koostööd ja loomulikult meie oleme tugevasti selle taga, et Serbia on koostöömootoriks regiooniks. Äh, kindlasti on äh, ajalooline taust muutunud ning Robert Cooper reisib äh, visiidile nii Belgradi kui Pristinasse sellel nädalal, sellepärast et me hakkame rääkima jällegi saavutatud kokkulepetest, tingimuste rakendamisest ja minu poolt kõik praegu, aitäh! Mr Mirel suur tänu, härra Merel, püüdke anda endast kõikvõimalik. suur tänu äh, härra esimees äh, ütleb, et äh, ma peaksin andma ennast parima, sellepärast et mu hääl on veidi ära. volinik Füle oli kutsutud samuti ähm, presidendi ametinimmetamise Äh, tseremooniale ja härra Nikolitš ning teised, äh, kes olid kohal, mm, ütlesid kõik väga selgelt välja äh, Euroopa Liidu tuleviku osas Serbia lootuses poliitilised sõnumid sisaldasid veelgi regioonis lepitustegevust ning regionaalset koostööd. eriti lepitust just pärast härra Nikolitši poolt välja öeldut. viieteistkümnendal mail toimub regiooni liidrite tippkohtumine ning äh, härra Nikolitš kordas kõike seda, mida ta Brüsselis varem oli öelnud, et ta pühendub täielikult regionaalsele koostööle ning lepitusprotsessile piirkonnas. ka volinik Füüle edastas oma poolt väga selgeid sõnumeid ja tegelikult ka edu aruandes juba eelmises okto-, eelmise aasta oktoobris me saime neid lugeda nimelt õigussüsteemi, kohtusüsteemi reform on väga oluline, sellega tuleks jätkata ning äh, samuti tuleks äh, tagada, et kohtunikud ja prokurörid, äh, kes ametisse nimetatakse, saavad oma apellatsioonidele ka kõige kõrgemalt kohtult kohe vastuse. mis puudutab meediavabadust, siis valimiskampaania ka näitas tegelikult, et meediavabadust on võimalik ja peaks parendama riigis äh, korruptsioonivastane poliitika, seal tuleb veel palju ära teha. ning üks väga oluline sõnum veelgi volinikult, mis eh, on tänasel päeval veelgi akuutsemaks muutunud eh, Serbias on eh, struktuursete majandusreformide elluviimise vajadus. me näeme, et majandusolukord ei ole olnud väga Mm, väga stabiilne äh, rahvuslik vääring on kaotanud oma väärtust ka viimasel nädalal ja, ja seetõttu tuleb midagi ette võtta. samuti rõhutas volinik, et äh, Euroopa Liidul on äh, valmisolek aidata meid nendes küsimustes, kui vajalik. suur tänu, ütleb härra esimees. Mr Kukan. härra Kukan, palun. delegatsiooni juht One has no voice, you, another has no you, microphone. <laughs> ühel pole häält ja teisel pole mikrofoni. suur tänu, mõningad märkused. ma olen täiesti nõus kahe härrasmehega. Serbial on väga tähtis roll sealses regioonis ja meie oleme huvitatud laienemisprotsessi jätkamisest meil ei ole mitte mingit muud valikut, kui jätkata koostööd demokraatlikult valitud Serbia presidendiga härra Nikolitšiga ja ka valitsusega, mis moodustatakse pärast vabasid ja demokraatlikke valimisi. ma arvan, me peaksime uut presidenti ja valitsust hindama selle kohaselt, mida nad ütlevad er- ja selle kohta, mida nad ka siis teevad, me ei tohiks praegusel hetkel Nikolitšist äh, kuradit maalida, me peaksime keskenduma koostööle selleks, et Serbiat äh, tulevikus äh, lõimida Euroopa Liiduga. ma arvan, et on väga tähtis alustada Belgradi-Pristina dialoogi uuesti on äh, väga tähtis ka endale selgeks teha, mida täpselt me sellest dialoogist äh, tahame ja kuidas edasi jätkata, sest president Nikolitš ütles, et tema peaks olema see, kes peaks äh, läbirääkimisi juhtima Serbia poolelt. ma ei kujuta küll ette, kuidas see peaks siis toimuma, ja ma arvan, et oleks ka äärmiselt tähtis, et kõik Euroopa Liidu institutsioonid äh, räägiksid äh, ühel keelel. viimasel Nikolitši visiidil oli see niimoodi, Rompuy, Ashton ja Barroso tegid seda ja ma arvan, et see peaks olema nii ka tulevikus Kosovo kohe kindlasti jääb väga tähtsaks küsimuseks vastavalt sellele, millised seal arengud on. vähemalt peaks Serbia suhted normaliseerima Kosovoga, isegi kui Serbia ei tunnista Kosovo äh, sõltumatust. mida see normaliseerimine tähendab, näiteks kuuekümne kaheksandal aastal, kui oli Tšehhimaa revolutsioon, siis pärast seda ka minu koduriigis räägiti normaliseerimisest. nii et võib-olla me peaksime tõesti rääkima, mida see tähendab, et kas luuakse siis suhted, äh, mida mis ei ohusta Lääne-Balkani stabiilsust või äh, oleks siiski parem, kui meil oleks konkreetselt teada, et meil oleks selline, täpselt teada, mida me tõime. Äh, et meil ei oleks mitte mingeid teoreetilisi lähenemisi selleks, et me siis äh, oma lähenemisega rappa ei läheks. suur tänu ja järgmisena härra Šeflin, palun. ja palun maksimaalselt kaks minutit. ja härra Šeflin, palun, teil on sõna. suur tänu, kaks minutit äh, on tõesti väga vähe, aga selline on elu ja tuleb leppida. olen nõus kõigiga, kes on nõus sellega, et Nikolitš valiti demokraatlikel valimistel mina novembrikuus tund aega vestlesin temaga ja minu mulje ja ka teiste mulje, kes temaga on rääkinud, on selline, et tema on tõesti on siiralt huvitatud eh, Euroopaga lõimimisest, jah, oma enda partei tal küll selle lähenemisega nõus ei ole ja tundub, et äh, tema edu äh, rahvusvahelises meedias kajastati natukene moonutatult. Äh, me ei tohi ära unustada, et ta peab ka oma valijatele meeldima. Nikolitš ja Serbia ühiskond ei mõtle ühtemoodi, suur osa serblastest ei poolda nüüd seda Euroopa lähenemist, nii et me peame sellega ka arvestama, kui me serblastega räägime. kõige suuremaks probleemiks on majandus, majandus on täiesti segatud, pea peale pööratud, töötu määr, töötuse määr on väga kõrge, kohati üle viiekümne protsendi ja mis puudutab poliitikat, ärge arvake nüüd, et äh, mõni oleks seal vähem natsionalistlikum, äh, Tadžis, Jörgen Tilles ja ka teised, nad kõik on natsionalistid samamoodi nagu Likolitški. kuid äh, arvestage, et nad äh, olid ka poliitikas Miloševitši ajal, nii et seda ei tohiks ära unustada jah äh,, Serbia pommitamine on tõesti lahtine haav, inimesed on traumatiseeritud, ärge oodake, et need asjad kiiresti paraneksid ja tõesti väga palju on vaja ära teha, siin on vaja meedia osas, korruptsiooni osas väga palju ära teha, mis puudutab meediat, siis äh, internetile juurdepääs tuleks teha võimalikult äh, laiapõhjaliseks, sest niimoodi on meil võimalik ka väga lai arvamuste vabadus tagada ja ma päriselt ei eh, välistaks ka seda, et nende läbirääkimiste tulemuseks on suur koalitsioon, mis eh, võib siis tuua ka järgmisi üllatusmomente. eks me näe. suur tänu ja proua Kopa, kaks minutit, palun. suur tänu, suur tänu, härrasmehed, teie ettekannete eest. serblased tegid oma demokraatliku valiku, me kõik peame sellega leppima ja seda ka korralikult analüüsima ja minu ja minu fraktsiooni arvates äh, tegelikult ei valinud serblased äh, Euroopa teelt kõrvalekaldumist. Nikolitš valiti väga väikese häälteenamusega ja tegelikult andis ka demokraatlikule parteile väga suure rolli valitsuse moodustamisel. ma olen nõus, et me ei peaks nüüd siin kuradit seinale maalima, kui me räägime Nikolitšist aga ta tegi neid äh, laienemisalaseid avaldusi tõesti väga väga-väga alarmeerivas toonis ja ta tegelikult ka eitab genotsiidi, mis meie arvates on samm tagasi. see ei vii mitte kuhugi ja meil on väga hea meel, et Euroopa Parlamendi president Martin Schulz äh, täiskogu saalis eelmisel nädalal äh, seda ka mainis meil tuleb ka tunnistada, et uus Serbia president peab jätkama oma eelkäija tööd. ta peab regionaalset koostööd edasi viima ja Lääne-Balkani stabiliseerimist jätkama. see on üks tähtsamaid äh, ülesandeid Serbia parlamendis, on väga palju erinevaid parlamente, Äh, erinevaid parteisid, kuid kompromiss on võimalik ja vajalik. kõik peavad äh, üles näitama vastutustunnet ja ma arvan, et see peaks olema ka see sõnum, mille me Belgradi saadame. me soovime korralikult toimivat valitsust võimalikult kiiresti, valitsust, mis oleks võimeline reformiprotsessi jätkama selleks, et Serbial oleks võimalik Euroopa Liiduga liituda. ja lõpetuseks Kosovo, ma olen täiesti nõus härra Kukaniga, dialoogid tuleb taasalustada võimalikult kiiresti ja meie seisukoht äh, suhete normaliseerimise osas on see, et see on kõige tähtsam. ma ei jaga tema vaateid äh, normaliseerimise osas, ma leian, et tegemist peaks olema pragmaatilise, mitte filosoofilise lähenemisega, aga eesmärk on tegelikult lõppkokkuvõttes sama kuid Serbia jaoks on ka palju äh, äh, parem ja ka tunnustamata riikide jaoks on see palju parem ja peale selle Euroopa Liidu äh, vaatlejad tuleb sinna heas usus saata, dialoog peaks jätkama ja tegemist on protsessiga, mida me kõik peaksime toetama. ja nagu me kõik teame, tegemist on protsessiga, kus tegelikult Serbia saab võidelda ka Kosovos elavate serblaste õiguste eest ja otse loomulikult äh, tuleb ka Serbia äh, Kosovo regionaallepingu toimimist ja me peaksime hoolitsema selle eest, et oleksid nendele inimestele et äh, tagatud teatud garantiid ja rahvusvaheline üldsus peab jälgima, et nendest õigustest ka kinni peetakse. järgmisena proua Korneliseni. ma teen hästi lühidalt, sellepärast et proua Kopa juba ütles väga palju ära, ütleb proua Kornelisen. ma tahtsin rääkida nendest Nikolitši, eh, ta on rääkinud nendest Nikolitši sõnadest, mida ta rääkis eh, kahjuks eh, genotsiidist. ma olin eelmisel nädalal Balkanil ja tõesti, tegemist on väga tähtsa küsimusega. me kuulsime, et jah, et me vaatame pigem tema tegusid ja me ei hinda teda tema sõnade järgi, aga mulle tundub, et tegelikult sellega e-, eitatakse kui tähtis see küsimus on äh, naab-, heanaaberlike suhete loomisel ja parandamisel. nii et tõesti tuleb vaadata, kuidas sellesse küsimusse suhtutakse. suur tänu ja proua Neits, palun! suur tänu, härra esimees, minu kolleeg Jolko Katšinit ei ole kohal, tema oli Serbia raporti raportöör tahtsin lihtsalt tema nimel öelda, milline on ALDE fraktsiooni seisukoht. Te teate, et minu fraktsioon on algusest peale kriitiliselt toetanud Serbiat ja olnud ka Serbia äh, Euroopa Liiduga liitumise kriitiline toetaja Äh, ja me oleme ka pööranud tähelepanu teatud puudustele kriteeriumite täitmisel. Äh, Bel-, vabandust, Serbia valimised olid äh, üpriski ausad ja demokraatlikud, nii et tulemustes ei ole vaja kahelda. ma ei hakka nüüd siin isikute kohta märkusi tegema, sest ükskõik keda siis ka ei valitud, meil tuleb nendega koostööd teha, kas nad meile meeldivad või mitte ma muidugi otse loomulikult äh, olen ka tutvunud äh, Nikolitši avaldustega, et Srebrenitšas ei toimunud äh, genotsiidi, tõesti tegemist on väga kahetsusväärse avaldusega. ja ma usun, et äh, väga tähtis on, kui pühendutakse Serbia ja Kosovo Äh, heanaaberlike suhete ülesehitamisele. esiteks sellepärast, et äh, tagada rahu äh, sealses piirkonnas, kuid tundub, et Põhja-Kosovo, Põhja-Kosovost on saanud kohaliku kuritegevuse kasvulava ja see ei ole kohe kindlasti mitte kellegi huvides. nii et meil võib-olla tuleb tõesti rohkem survet avaldada selleks, et näha ka tõesti kohapeal suuremaid muutusi. suur tänu, härra Vaigel, palun! suur tänu, härra esimees, ma arvan, et äh, kõige tähtsam äh, valimiste tulemus Serbias oli tegelikult see, et äh, Serbia poliitika ja ühiskonna konservatiivne osa sai võimaluse osaleda ja võtta vastutuse Äh, Serbia teel Euroopasse. ja selles mõttes äh, mina leian, et Nikolitši valimine ei ole tegelikult halb uudis, ma arvan, et me olime võib-olla natukene äh, valel teel, kui me panustasime ainult Taditšile ja kõigile nendele, kes varasematel aastatel olid Serbiat juhtinud ja arvasime, et nemad on ainsaks võimaluseks Serbia jaoks ja otse loomulikult äh, Nikolitši esimesed avaldused olid kahetsusväärsed ja ma arvan, et need tegelikult äh, peegeldavad ka seda, et tegemist oli kohaliku tasandi poliitikuga, tal ei ole mitte mingit rahvusvahelist kogemust, tal ei olnud mitte mingeid äh, suhteid ka oma poliitiliste sõpradega Euroopas. ma olen üpris kindel, et äh, nüüd äh, Euroopa konservatiivid asuvad teda toetama, seda on tal ka vaja ja Euroopa konservatiivid äh, toetavad vahel palju hullemaid inimesi kui Nikolitš, seda tuleb ka tunnistada. ja otse loomulikult on äh, mõningaid väga tundlikke teemasid, kui me räägime Nikolitši seisukohtadest, siis jah, nendeks on Kosovo ja Bosnia-Hertsegoviina. Srebrenitsat puudutav avaldus oli tegelikult äh, nii-öelda ka ühenduse loomine Toditšiga ja ma arvan, et see ei olnud ka päris õige. ma arvan, et meil tuleb tõesti tunnistada, et jah, Serbia majanduslikud probleemid on tõesti sellised äh, kõige tähtsamad probleemid ja kõige suuremaks takistuseks Euroopa teel, Serbia teel Euroopasse, kuid seda tuleb vaadata teatud raamistikus, me peame arvestama ka Vojvodinaga ja mõtlema positiivsetele arengutele Vojvodina piirkonnas. <clears throat> If one starts with the worst, then you know uh, jah, kui alustada kõige hullemast, siis võivad asjad minna alati paremaks, ütleb selle peale härra Pasku. härra Kreisel-Dörfl, palun üheksakümmend protsenti eelkõnelejatest ütlesid sõnu, mida ma saan toetada. kahjuks on aga meie Euroopa Liit praegu kõike muud kui heas seisukorras, kui me vaatame üksikute liikmesriikide olukorda, kui me vaatame olukorda näiteks Saksamaal, siis me näeme seal arutelusid, mis teevad mulle hirmu, kui me vaatame Nikolitši ja äh, teisi, äh, kes võtavad äh, sõna ja toovad esile mõtteid, mis on kõige muud kui sõnad, kui, kui kenad, siis no, meenub mulle ka see, mida me näeme Ungaris näiteks Fideszi näol, millised olid Soome valimistulemused. meil on vaja teha reforme lähtuvalt riikide konkreetsetest olukordadest lihtne, me e, e, peame silmas pidama e, konkreetseid olukordi ning seetõttu tuleb meil toetada Serbias kõigi, reformiliikumisi, me peame serblastele andma lootuse, nad peavad nägema tunneli lõpus valgust, nad peavad teadma, et kui nad reformid tõepoolest ellu viivad, siis läheb neil paremini, mitte ainult eesmärk ei ole oluline, vaid meil tuleb pöörata tähelepanu ka sellele teele, mis eesmärgini viib, millised on need väikesed sammud ning kui me vaatame, mis on konkreetne riigijuht, siis me ei saa teda kohe hukka mõista, meil on endalgi olnud mitmesuguseid riigijuhte, kui ma, kui ma meenutan, et alates Berlusconit, siis mul hakkab praegugi veel seis keerama, nii et eh, kui meil on tõepoolest tegemist eh, riigijuhtidega, siis mõelgem kas või sellele, mida ma näiteks eh, Saksamaal ka riigijuhtide suust kuulen, meil on öeldud nii mõndagi, nii et lõppude lõpuks tuleb meil mõelda sellele, et me peame terve piirkonna stabiliseerima ning me näeme, et Horvaatiaga meil on õnnestunud nii mõndagi, meil on selge märk edu kohta olemas ning me peame vaatama seda, mis on toimunud ka Euroopa Liidus aegade jooksul, eh, mis on tekkinud eh, algsest eh, Euroopa Liidust ja ning me peame olema optimistlikud, me peame tegema rasket tööd, aitäh! <coughs> Well, thank you very much. Mr. Ta-. suur tänu, härra Tannuk, palun! Well, um... suur aitäh, härra president! Serbia Euro-Atlandi püüdlused äh, on väga selged, kuigi ma ei kujuta ette, et nad tahaksid NATO-ga liituda õige pea väga selgetel põhjustel, aga ma olen ka härra Kukaniga nõus, sellepärast et me kindlasti ei peaks demoniseerima uut presidenti, härra Nikolitši. Äh, muidugi Srebrenica mm, massimõrva eitamine on täiesti ignorantne ja ei aita mitte kuidagi lepitusele ja rahuprotsessile kogu regioonis kaasa ma arvan, et George Shoflin juba äh, meenutas siin majandusolukorda, see on murettekitav, viiskümmend protsenti noorte töötus äh, keskmiselt ei ole muidugi üldse kõrgem kui Hispaanias, nii et äh, tundub, et ka Euroopa Liidul on siin vaja oma probleemidega tõsisemalt tegelema. ja mind huvitaksid suhted Montenegroga, sest ma olen parlamendi raportöör vastaval teemal, tundub, et suhted sujuvad hästi, kuigi natsionalistid siiski mm, on Eh, eriseisukohal, tahaksin teada, kuidas täpselt eh, Montenegro suunal Nikolitš plaanib suhteid jätkata. Eh, lääneriigid, Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid on pannud kõik võimalused lauale, sealhulgas maadevahetus ja erinevad võimalikud suhted Kosovoga, kogu see asi muidugi läheks kohutavalt maksma Euroopa maksumaksjale. ma ei ole muidugi kolleeg Neitsi Äh, ründega nõus koostuva teemal äh, organiseeritud kuritegevus on kogu selles piirkonnas levinud, aga kuna see konkreetne piirkond, äh, Kosovo ümbrus, on endiselt erinevate huviorbiitide võitlus tallermaa, siis ilmselt jääb see olukord sta-, ebastabiilseks. Lasbergis, palun. <clears throat> suur tänu, minu küsimus on mõlemale äh, paneelis osalejale ja see puudutab poliitilist olukorda Serbias. tundub praegu, et Serbia on vajumas taas Venemaa protektoraadi staatusesse. Äh, ÜRO-s oli see küsimus juba arutusel ning äh, tundub, et äh, Venemaa tegi kogu arutelust äh, üldse erineva kokkuvõtte. täiskogul lükati Serbia-poolne alternatiivne kandidaat julgeolekunõukogu roteeruvaks liikmeks tagasi nii et äh, näib, et Venemaa mõjuvõim selles piirkonnas on ikkagi väga-väga suur. Äh, väga selgelt paistis ka silma tegelikult Venemaa äh, ja Serbia allianss selles olukorras ja see paistis silma, sest Miloševitši sõdade ajal oli täpselt samasugune olukord. kas selliseid tendentse on näha, küsin ma? härra Pikula, palun. suur tänu olles olnud Serbia valimisvaatlusmissioonil, äh, mulle jäi mulje, et serblased ei hääletanud Tadici endise presidendi poolt sellepärast, et ta ei olnud tema välispoliitiliste valikutega nõus. mulle tundub, et Serbia valijad ei tahtnud rikkuda ära suhteid ka naaberriikidega Neid motiveeris kõigepealt äh, sisepoliitilised debatid ning äh, rahulolematus äh, sotsiaalmajanduslike tingimustega. ma tahaksin öelda, et Euroopa Liit peab hoidma ukse avatud Serbiale ja teistele Lääne-Balkani riikidele, aga kindlasti ei tohiks sellest uksest läbi suruda mitte minevikuvarjud olukorra lahendus sõltub sellest ka, kas Euroopa Liit saab olla piisav motivaator Lääne-Balkani riikide jaoks ning heaks vahemeheks, nii nagu ta oli Ida-Euroopa riikide jaoks viimasel aastakümnetel. loomulikult on serblastel huvi edasiminekuks Euroopa Liidu suunal, aga süvareformide, süvastruktuurireformide läbiviimine on muidugi väga oluline. proua Koomes, palun minu kolleegid äh, Kopa ja teised äh, juba äh, väga selgelt rõhutasid, milline on meie arusaam sellest olukorrast. tahaksin tulla tagasi selle juurde, mida härra Pikola just ütles et tegelikult Serbia äh, valimiste, valimised ja kogu olukord viitab sellele, et ka meie käsi on mängus Serbia majandusraskuste osas. tahaksin küsida, kuidas Euroopa Liit saaks olla tõhusam selleks, et anda Serbiale tugevamaid äh, põhjuseid ja motivaatoreid sotsiaalses ja majanduslikus plaanis muutuda, et äh, ta saaks Euroopa Liiduga liituda ning äh, kuidas vabakond äh, saaks tulla stabiilsemalt toime olukorraga riigis, kus valitsus või poliitilised jõud võivad olla liikuvad äh, kuidas vabakonda veenda selles, et nende ühiskonna huvi edasimineku osas äh, ja tuleviku võti on Euroopas ning äh, kuidas saaks äh, positiivselt ära kasutada Euroopa Liidu majandussidemeid Euro- äh,, Serbiaga? suur tänu! härra Gentilini, palun, ja siis härra Mirel. suur tänu! Äh, ma teeksin mõned kommentaarid, mille suhtes mina ilmselt oskan kõige paremini kaasa rääkida. kõigepealt, milline on meie eesmärk? selgus on väga praktiline asi, mitte filosoofiline asi minu arust. ja kui me räägime siin äh, Kosovost, siis äh, toimiv suhe kahe osapoole vahel on väga oluline. ma ei räägi siin tunnustamisest, meil on vaja omavahelist suhet kui me vaatame seda tööd, mis viimaste kuude jooksul on ära tehtud, kui palju dialoogi on peetud, kui palju kokkuleppeid on saavutatud, mõned on neist ellu viidud, mõned mitte, ma arvan, et keegi muidugi ei saa loomulikult asjade edenemise tempoga väga rahul olla, aga kui me üleüldiselt vaatame, äh, siis on selge, et äh, koostööga tuleb edasi minna, osapooli tuleb aidata äh, ning takistused Euroopa Liidu teelt tuleb kõrvaldada. seetõttu on väga oluline toimiva suhte rajamine ja, ja niimoodi pragmaatiliselt tulebki seda näha regionaalne koostöö loomulikult väga oluline, selge kõigi jaoks, äh, mis puudutab äh, kommentaari Srebrenica kohta, siis ka meie reaktsioon oli väga selge juba algusest peale äh, loomulikult endise Jugoslaavia sõjatribunal, me viitasime kõikidele nende asjadele, sellepärast et ajaloolised faktid on loomulikult väga olulised ja tahtsime väga tugeva signaali ja väga kohese signaali ka enda poolt anda. nii selgelt kui võimalik. geopoliitikalt puudutavalt äh, ütlesin juba varem, et mina arvan, et Euroopa Liit on Serbia poliitilistes programmides äh, esikohal äh, mida rohkem Euroopa Liidu suuna äh, agenda on selge, seda selgem on ka äh, Serbia poliitikute suhtumine sellesse, nii et äh, Euroopa Liidu tee minu arust väga selge. härra Merel, palun. suur tänu, härra esimees. kõigepealt proua Kopa ja Kornelisseni märkuste kohta, mis puudutas Serenitša kommentaari siis kui kohtumised toimusid nii Belgradis kui äh, Brüsselis äh, härra Nikolitši osalusel, siis äh, tema ütles, et tema väljaütlemised võeti kontekstist välja ja teda tõlgendati valesti, aga väga selge nii presidendi ametisse nii vanutamise tseremoonial Belgradis kui kohtumisel Euroopa Liidu institutsioonide kõrgete esindajatega Äh, oli väga selge, et kõik osalised rääkisid väga selge tooniga, äh, olgem tagasihoidlikud oma kommentaarides, vaadakem, mis me ütleme ning äh, tehkem reforme. Need olid kõik väga olulised võtmesõnad. ma olen nõus härra Kukaniga, et järgnevad äh, kuud näitavad täpselt, äh, kuidas president oma ametis toime tuleb, aga samuti ma olen nõus ka sellega, et president on juba pika arengutee läbi teinud, eriti kui me vaatame tema mm, progressiparteid minevikus ja praegu ja ta äh, nii oma ameti vannutamise tseremoonial kui ka pressikonverentsil siin Brüsselis äh, väljendas väga tugevalt äh, oma valmisolekut äh, selleks, et Serbia peaks regioonis suhteid arendama, ta peaks Euroopa Liidu liikmeks saama ja see tuli kohe pärast valimistulemuste teatavaks tegemist. härra Tannoki küsimus ja suhted Montenegroga ma arvan, et meil ei ole põhjust praegu äh, üldse probleeme siin näha, sellepärast et äh, Montenegro president oli üks vähestest, kes äh, presidendi ametisse nimetamise tseremoonial ka osales üheteistkümnendal juunil. mis puudutab valimiskampaaniat ja kõiki neid märkusi, mis selle kohta tehti, proua Gomes ütles, et kodanikud ei hääletanud välispoliitika või Kosovo küsimuste baasil. ei, see on jumala õige. Nad äh, hääletasid äh, selle järgi, et töötus on väga äh, väga murettekitav probleem olnud, töötus on kasvanud viimastel aastatel, nii et inimeste endi toimetulek on nende põhiline mure. kuidas Serbiat edaspidi aidata, meie oleme viidanud sellele ja ka volinik Füüle on viimastel aastatel mitu korda seda öelnud, et igal eh, eduaruande arutusel eh, on selgunud, et reformide vajadus Serbias on väga suur, eriti mis puudutab eh, konkurentsi, riigiabi seadust, monopolide vastast võitlust, kriisi vastu võitlemist, struktuurseid reforme ning erastamisprotsesse, mis peavad olema läbipaistvad, meediareformi on vaja ja nii edasi. nii et meile alati pakutakse abi, aga nende suurte reformide ettevõtmine on ilmselt ainuke võimalus, kuidas sellele raskele majandusolukorrale äh, lahendust leida. Äh, kahtlust ei ole aga selles ja ilmselt on ka Euroopa Parlament sellega kursis, et nii regiooni huvides kui Euroopa huvides tervikuna äh, on see, et Serbia liiguks edasi äh, rahu ja stabiilsuse teel. aitäh! suur tänu, härrad Gentilini ja Mirel, head kolleegid! järgmine päevakorrapunkt läheb arutusele kell kümme kolmkümmend, kui osalised kohale jõuavad, nii et meil on väike paus praeguses kohtumises, aitäh! So colleagues, we can uh, continue our work with the next uh, point of kolleegid, äh, jätkame järgmise päevakorrapunktiga, äh, mis on arvamuste vahetus rahvusvahelise kriminaalkohtu tegevuse üle Liibüas. tahaksin kõigepealt tervitada kohtu esindajat äh, meie arvamuste vahetuseks, proua Olivia Svak-Goldman, kes on peaprokuröri Äh, osakonnast rahvusvahelisest kohtust tahaksin teile meenutada äh, Julgeolekunõukogu resolutsiooni tuhat üheksasada seitsekümmend, mis puudutab Rahvusvahelise Kriminaalkohtu tegevust Liibüas viieteistkümnendast äh, veebruarist kaks tuhat üksteist on see ja tahaksin tuletada meelde ka kolleegidele, et Rooma statuuti ei ole endiselt tunnustanud Liibüa ametivõimud, mida tegelikult nõuti Liibüas käest juba Euroopa Liidu raamlepingu sõlmimise puhul, mis leidis aset enne kodusõja puhkemist. julgeolekunõukogu resolutsioon Liibüa teemal tuhat üheksasada seitsekümmend äh, mõistab hukka Äh, kohtusüsteemi väliseid hukkamisi, äh, süütute inimeste kinnipidamist ja nii edasi ning kutsub üles Liibüas inimõiguste austamisele ja kaitsele. Muammar Gaddafi äh, poja vahistamismäärust anti välja kahe tuhande üheteistkümnenda aasta mais, Liibüa otsustas äh, nende üle kohtu, kohut pidada, mis tegelikult loob pretsedenditu olukorra, kus riik palub äh, jurisdiktsiooni selleks, et äh, samade inimeste üle kohut mõista, äh, kelle üle kohut mõistetakse juba Rahvusvahelise Kriminaalkohtu poolt. ja lõpuks tahaksin öelda, et rahvusvahelise kriminaalkohtu töötajate ebaseaduslik kinnipidamine on täiesti aktsepteerimatu ning rikub rahvusvahelise kohtu immuniteedi põhimõtet äh, ning me hoiame oma silma peal sellel juhtumil ning kutsume üles kohesele äh, resolutsiooni äh, täitmisele viieteistkümnendast juunist Julgeolekunõukogu poolt ning palume kinnipeetute vabastamist ja nende perede teavitamist. tere tulemast veel kord meie komisjoni ette ning tahaksin paluda proua Švak Goldmanil anda ülevaade viimastest arengutest arvamuste vahetuses. Well, first of all, let me say thank you very much for this. kõigepealt äh, suur tänu selle suurepärase võimaluse eest täna siia tulla ning äh, jagama teiega äh, mõtteid ja arenguid Liibüa teemadel. meie jaoks on see väga hea võimalus ja tahaksin teha algust äh, tänades teid kõigepealt väga tugeva toe eest, mida me Euroopa Parlamendi poolt oleme tunda saanud nii rahvusvahelise eh, kriminaalkohtu kui prokuröri töö suhtes. see on olnud meie koostöö nurgakiviks. Eh, viimane inimõiguste aruanne, mis aprillis avaldati, näitab seda ka, kui oluline on meie töö olnud eh, kõigepealt olete teie käitumiskoodeksi sisseviimise Mm, teemat toetanud, nagu te teate, on meil olemas suunised, kuidas kontakteeruda riikidega eh, ja indiviididega. käitumiskoodeks sel teemal on nüüd olemas. edasi koostöö eh, liikmesriikidega eh, vahistamismääruse elluviimisel, immuniteetide küsimus väga oluline kõikides aruteludes ning Rahvusvahelise Kriminaalkohtu äh, Äh, statuudi küsimus äh, teie lepingutes kolmandate riikidega ning nende, äh, nende määrus, sätete kaitse on ka väga oluline. samuti on meil olnud väga hea meel näha kohtu rahastamise alast tuge, see on meie jaoks olnud väga suureks murepunktiks eriti kui me osapooltega detsembris selle üle läbirääkimisi pidasime ning meil on väga hea meel, et Euroopa Liit äh, ja Euroopa Parlament äh, on teinud märkuse selle kohta, et äh, Rahvusvahelise Kriminaalkohtu rahastamine tuleb tagada, et Rahvusvaheline Kohus saaks oma mandaati ellu viia. ning mul on väga hea meel ka kutse eest täna siia tulla ja ülevaadet anda. kõigepealt siis mõne sõnaga Liibüaga ning Liibüast ning loomulikult minu kolleegil ja minul on hea meel ka teie küsimustele lõpuks vastata Äh, nii, nagu juba öeldud, äh, siis äh, Julgeolekunõukogu viitas veebruaris kaks tuhat üksteist Liibüa olukorrale oma resolutsioonis, ühehäälselt tehti see, nii et Julgeolekunõukogus oli konsensus, see oli meie jaoks väga heaks tooniks, sellepärast et me saime tugevdada oma koostööd ning liikuda edasi palju kiiremini kui siiamaani. nii et käisime läbi oma eeluuringu faasi, avasime uuringu väga äh,, uurimistegevused väga kiiresti ning jõudsime esimese eelistungini. Äh, seda me saavutasime juba mais äh, kolme esimese suuda, süüdistatava suhtes Muammar Gaddafi, tema poeg Saif ning äh, luureosakonna härra Sanusi suhtes äh, ning äh, süüdistasime neid inimsusevastastes kuritegudes, äh, mõrvades ning tagakiusamises, äh, kes revolutsiooni esimestel päevil, need kuriteod viidi ellu revolutsiooni esimestel päevadel. me vaatame tegelikult ka kõiki neid kuritegusid, mis mis alates viieteistkümnest, viieteistkümnendast veebruarist kaks tuhat üksteist äh, on aset leidnud, äh, nii et me ei vaata kogu Gaddafi režiimi ajal äh, ellu viidud kuritegusid. nii et meie esimene uurimistegevuse osa on juhtumid viieteistkümnendast kahekümne kaheksanda veebruarini kaht-, kaks tuhat üksteist, nii et kõik need süüdistused ja, ja uurimised me oleme läbi viinud, meie eelistung toimus kahekümne seitsmendal juunil ning kolme indiviidi suhtes ka vahistamismäärused välja äh, anti. vahistamismäärused anti välja sellepärast, et oli piisavalt põhjust uskuda, et Araabia kevade järgsel perioodil kahe tuhande üheteistkümnendal aasta alguses lõid Liibüa äh, liidrid äh, poliitika või plaani, strateegia, kuidas dissidente alla suruda. seal olid lubatud kõik võimalikud vahendid Äh, kuidas demonstratsioone alla suruda, kuidas üksikisikuid äh, kõrvaldada või eemalda, keda nad pidasid dissidentideks või demonstratsioonides osalejateks. ning see tähendas tegelikult seda, et tsiviilisikute vastu asuti suurele äh, ründele. sealt edasi, nagu te teate, ilmselt Sintoonis arreteeriti al-Islam Gaddafi ja uus režiim ütles, et suur aitäh, rahvusvaheline kohus ja, ja teised rahvusvahelised osalejad, suur tänu, et sekkusite nii kiiresti, suur tänu, et oma rolli üle võtsite, aga vastavalt Rooma statuudile tahaksime me ise äh, seda kohtukaasust arutada meie koduriigis. aga meie oleme eh, rahvusvaheliste menetluste poolt, meie austame Rooma statuuti ja kui üleüldiselt rahvusvaheline menetluskord olemas on, Äh, ja siis me austame ka liik-, äh, liikmesriigi palvet ise mm, äh, istungit pidada. nii et me tahtsime väga selgelt öelda Liibüa ametivõimudele, et üleüldine rahvusvaheline kord kehtib ja meil on ainult täiendav funktsioon. Liibüa ametivõimud uurisid Rooma statuuti ja esitasid meile vastuväite Äh, nad esitasid meile pika dokumendi ja ütlesid, et Liibüa peaprokurör on juba välja kuulutanud äh, uurimismenetluse Saif al-Islami suhtes äh, ning see puudutab neid kuritegusid, mis viidi ellu kahe tuhande üheteistkümnenda aasta alguses ka ajaperioodil veebruarist kuni maini. nii et põhimõtteliselt need on täpselt samad kuriteod, mida meie uurime õiguslik täiendavuse printsiip äh, tähendab seda, et kui siseriigis täpselt samu äh, kuritegusid uuriti, täpselt samu süüdistatavaid käsitletakse, äh, siis peavad siseriiklikud ametivõimud tegema seda vastavalt Rooma statuudile. liibüalased on meiega koostööd teinud, nad on Rooma statuudi tingimustest kinni pidanud nad ei tee seda, mida näiteks Sudaani ametivõimud teevad, kes ütlevad, et meie ei austa statuuti, meie ei, ei tööta teiega koos rahvusvahelises raamistikus. Liibüa ütleb, kuigi tege-, ehm, tegemist ei ole riikliku osapoolega, aga Julgeolekunõukogu resolutsioon üheksateist seitsekümmend seda sätestab, et nad peavad koostööd tegema ja nad, ja nad teevad seda, nii et eh, statuudi sätteid kasutatakse ja lõpuks peavad kohtunikud eh, Äh, otsustama, kas äh, süüdistamine ja, ja menetlused toimuvad rahvusvahelisel tasandil või äh, siseriiklikul tasandil. Saif al-Islam on hea tervise juures, ta saab piisavalt toitu, ta on ühenduses vabakonnaga, nii et tundub, et uurimistegevuses ja süüdistamises lõpuks ka rahvusvahelisi standardeid austatakse Äh, me oleme pidanud äh, arutelusid ka eelistungil osalejatega, äh, Julgeolekunõukoguga, nii et kõik on kursis sellega, et Liibüa kohtuvõimud tahavad ise al-Islami üle kohut mõista, nii et rahvusvahelised osapooled on praegu kursis ja seda apellatsiooni praegu üle vaadatakse. ma tahaksin öelda, et kui me vaatame Liibüa nõuet pidada ise kohtu, kohut, me vaatame tavaliselt kas seda uurimistegevust viiakse korralikult läbi, kas kohtuprotsess on korralikult ette valmistatud. nagu teate, Al-Sanussi äh, võeti kinni Mauritaanias. Äh, tegemist ei ole riiklik äh, osa, riikliku osapoolaga ning seetõttu on tema väljaandmiseks Prantsusmaalt tehtud vahistami-, kokku pandud vahistamismäärus, seetõttu peavad Mauriitsia ametivõimud Äh, täpselt selgeks tegema, kuidas selle vahistamismäärusega edasi töötada. Al-Sanussi on samuti väga halva tervisliku seisundiga, nii et praegu ei ole asjad edasi liikunud, aga Mauritaania äh, ametivõimud äh, peavad ise otsuse tegema. meie esimene kaasus oli siis esimesed kolm indiviidi ning soolisi kuritegusid puudutab meie teine kaasus, soolised kuriteod nii meeste kui naiste vastu soolised kuriteod on olnud väga rängad äh, Liibüas kogu piirkonnas tegelikult tervikuna ja seetõttu me püüame koguda asitõendeid sellisel moel, et see ei ohusta kuidagi ohvreid, äh, sealhulgas küsitleda arste ja, äh, ja sõdureid ja nii edasi. ning me püüame ka ühendust võtta, võtta Kasahvi režiimi mm, toetajate või osapooltega, kes elavad Liibüast praegu välja, väljaspool. märtsis äh, pandi kokku äh, väga põhjalik raport äh, nende rikkumiste kohta, mis on aset leidnud Liibüas. inimõiguste raport annab võib-olla isegi ülevaatlikuma ülevaate kui meie raportid, sest meie konkreetselt tegut-, tegeleme inimsusevastaste kuritegude ja genotsiidi teemadega tuhanded äh, kodanikud on nendes raportites kirjas, keda peetakse kinni, mitte kõigi üle ei mõisteta kohut äh, riikliku jurisdiktsiooni alusel. siin on piinamise ja väärkohtlemise juhte väga palju. Äh, see on meile murettekitav olukord ja me ka sellega arvestame. samuti on uurimiskomisjon leidnud kaheldavaid tõendeid NATO tegevuse kohta Liibüas nimelt komisjon leidis, et äh, kahekümne kuuest äh, tuhandest õhu ähm, äh, õhurünnakust viis tuhat puudutas tsiviilisinguid ja me arutame loomulikult seda, kas kõik rünnakud on olnud proportsionaalsed ning kas äh, NATO liitlased on teinud kõik selleks, et hoida ära tsiviilisikutest ähm, äh, tsiviilkaotusi. Äh, ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioon üheksateist seitsekümmend ei ole, ei puuduta üldse NATO tegevust tegelikult, NATO tegevust puudutab resolutsioon tuhat üheksasada seitsekümmend kolm, selle kohta meil mandaati ei ole, nii et meie tegevusala on peamiselt ainult inimsusevastased kuriteod. Liibüa ametivõimud on teadlikud nendest süüdistustest ja juhtumistest ning nad on ka õigussüsteemi tugevdamiseks oma strateegia välja töötanud. meie oleme rõhutanud, et kõik, kes kuritegevust tegudes äh, süüdistavad ja süüdimõistetavad peavad ka oma karistust kandma. Äh, edasi on meil terve nimekiri indiviididest, kes äh, tuleks, kelle tausta tuleks kas uurida ja kui võimalik, siis neile süüdistus esitada, aga kui ei, siis tuleb nad vabaks lasta ja ebaseaduslikud kinnipidamiskohad tuleb, tuleb ära kaotada meie jaoks on see täiesti prioriteetne tegevusvaldkond ning äh, seda teemat me alati rõhutame ka kontaktides Liibüa osapoolega ja liibüalased on ka oma pühendumust äh, sellele kinnitanud. Liibüa osapooled on ka kinnitanud, et äh, nad järgivad sama poliitikat, nagu peaprokurör teeb, nimelt kõigepealt arutatakse ja uuritakse kõige tõsisemaid kuritegusid ning muude kuritegude puhul kasutatakse teisi mehhanisme. praegu on just võetud vastu õigusakt mis puudutab äh, faktikomisjoni või tõekomisjoni loo, loomist, et neid äh, madalama taseme kuritegusid uurida. aga kindlasti on meie jaoks väga oluline liibüalasi nende püüdlustes toetada. see on tänane asjade olukord, mis puudutab Liibüa arenguid. ja enne, kui ma lõpetan, Äh, tahaksin ma veel öelda, et meie neli kolleegi on ebaseaduslikult, ebaseaduslikult kinni peetud äh, Liibüas. Äh, me hindame teie toetust nende vabastamisest, vabastamiseks. me räägime rahvusvaheliste osapooltega ning Liibüa osapooltega selleks, et kõik äh, Äh, väärtimõistmised kõrvaldada ning tagada kolleegide vabastamine niipea kui võimalik. täname teid teie toetuse eest, Jenniferiga vastame teie küsimustele, kui teil küsimusi on ning veel kord suur tänu selle eest, et te võimaldasite meil täna siia tulla. Uh, uh, suur tänu selle ülevaate eest olukorra kohta ja ma alustaksin nüüd uh, küsimuste vooru ja arvamuste arutelu. proua Koomes on meie raportöör Liibüasest, palun suur tänu ja ma just tulen ka Liibüast ja väga tore on näha siin ka meie sõpru Rahvusvahelisest Kriminaalkohtust. nii et kõigepealt suur-suur tänu teie ülevaate eest, see, mida te ütlesite, on kooskõlas ka selle informatsiooniga, mida mina sain Liibüas, jah, tõesti, Liibüa ametivõimud soovivad Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga koostööd teha. ma ei tahaks siin mainida mitte ainult neid kõige kuulsamaid äh, kaasuseid, vaid üldse tuleb rääkida kõikidest äh, vangistatutest. Äh, äh, siin kohtusüsteem ei toimi, see on kõik vana diktaatori pärand ja inimesed saavad aru, et nad lõikavad kasu koostööst Rahvusvahelise Kriminaalkohtu ja rahvusvahelise üldsusega. see on tegelikult üks nendest valdkondadest, kus minu arvates Euroopa Liit peaks tõesti ka oma koostööd Liibüa ametivõimudega parandama. jah, me oleme praegu väga raskes etapis, sest me teame, et ülemineku äh, üleminekunõukogu positsioon on nõrgem kui varem ja ka teine probleem, mis puudutab seda, et kohtusüsteem ei toimi. nimelt ka tegelikult äh, äh sõjavägi ja julgeolekuteenused ja politsei ei tööta, nii et tegelikult äh, see, see äh, armee või see miliitiarühmitus on tegelikult ainus, mis äh, toimib ja üleüldse korra eest vastutab. aga nemad vastutasid ka äh, Gaddafi kukutamise eest. jah, neid toetavad ka teatud äh, ministeeriumid, nii et neid on tõesti vaja. Nad kontrollivad ka Tripoli lennujaama ja nad andsid küll vastutuse üle riiklikele ametivõimudele ja riiklikud ametivõimud pöördusid uuesti nende poole, ütlesid, et olge nüüd head ja tulge tagasi, sest mitte keegi ei saa selle ülesandega hakkama, nii et äh, see näitab, milline on olukord ja selgitab ka seda rasket probleemi, mille ees seisab rahvusvaheline kriminaalkohus Äh, mina tõstatasin Rahvusvahelise Kriminaalkohtu küsimuse kõikide inimestega, kellega kohtusin ja otse loomulikult tõstatasin selle küsimuse ka ajakirjanike ees. kohtusin ajakirjanikega selle kohtumise korraldas Euroopa Liit ja meil oli ka üks avalik intervjuu, kus ma väga diplomaatiliselt seda küsimust mainisin, sellepärast et see küsimus tuleb lahendada diplomaatiliselt. me peame aru saama liibüalaste probleemidest ja muredest. meil tõesti tuleb neid toetada, nad teavad väga hästi, et on üüratuid summasid nende riigi raha, mis on kuskil Euroopa pangakontodel. Need on siis summad, mida kontrollivad Gaddafi liitlased ja on suur oht, et sellised inimesed nagu Sahif al-Islah äh, annavad volituse inimestele väljaspool riiki kasutada seda raha mitte selleks, et äh, et see oleks Liibüa kodanikele suunatud, vaid selleks, et kasutada seda Liibüa kodanike vastu. nii et tõesti, ka sellepärast on koostöö Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga väga tähtis, ma ütlen seda väga diplomaatiliseks, sest ma saan aru, et ma räägin üldsuse ees et siin on tegemist tõesti suurte äh, väärtimõistmistega ja seda mõlemal poolt. tegemist on väga tundliku küsimusega, küsimustega, tegemist on tähtsate küsimustega liibülaste jaoks ja see on äärmiselt tundlik küsimus ka selle äh, miilitsa jaoks. tegemist on ka tegelikult sisemise jõudude jagamisega Liibüa valitsejate hulgas nii et äh, seda, mida ütlesin ka avalikkuse ees, ütlen nüüd ka siin, et ma tõin välja selle, kui tähtis on riik, rahvusvahelise kriminaalkohtu roll ja mulle meeldib see, mida ma olen kuulnud ning ma ütlesin oma Liibüa partneritele, et äh, et Liibüa kuvand on meedias väga halb ja nad ei ole seda ära teeninud, sellepärast et nad on teinud väga suuri edusamme, neid on võimalik äh, näha ja me teame ka, mis toimub äh, naaberringis Egiptuses ja tihti on nii, et ajakirjandus pajatab halbadest uuditest, uudistest ja mitte headest, sest äh, nii on lihtsam nii et ma tõesti toonitasin meie Liibüa partneritele, et nende huvides on selle diplomaatilise raske probleemi lahendamine Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga ja et sellega sillutatakse teed ka äh, tugevdatud äh, koostöö jaoks Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga. ja Kriminaalkohtu jaoks on väga tähtis, et äh, need kohtuprotsessid äh, äh Gaddafi režiimi äh, kõige tähtsamate inimeste üle toimuksid võimalikult usaldusväärselt. ja arvestades nüüd Liibüa kohtuvõimu puudujääke, on väga tähtis, et meil on rahvusvaheline toetus, kui need kohtuprotsessid toimuvad Liibüas. nii et rahvusvaheline kriminaalkohtus peab toimuma, toetama neid kohtuprotsesse selleks, et need oleksid usaldusväärsed. ja kõik on sellega nõus ja seda küsimust ma toon ikka ja jälle välja ja ma tahaksin veel teie käest küsida, ja ma ütlen teile ka, et see on väga tähtis, äh, mida Rahvusvaheline Kriminaalkohus saab teha selleks, et äh, edasi liikuda äh, vägistamisjuhtumiste ja uurimisega, mis Ratas ja ka teistes paljudes kohtades Liibüas, tegemist oli nii meeste kui naiste vägistamistega, ka jällegi seal on liibüalased ise süüdi teatud juhtumites, aga tegemist on probleemiga, mis halvab kogu ühiskonda. ja tegemist on tõesti ka Liibüas suure toetusega. väga paljud liibüalased tegid koostööd äh, ja aitavad Rahvusvahelisel Kriminaalkohtul tõendeid koguda. ma lihtsalt tahaksin teie käest küsida, et mida Rahvusvaheline Kriminaalkohus äh, teeb? mõtlesin lihtsalt ka Denüsi juhtumit, tema arreteeriti Mauritaanias ja ma arvan, et Euroopa Parlament oleks võinud ka midagi ära teha ja mida teie teete Al-Bakadi ja Musakusa juhtumi puhul, kes tegi koostööd ka äh, Euroopa julgeolekuteenistustega sellistes rasketes küsimustes nagu vangistatud inimeste piinamine nii et ma saan aru, et tegemist on tõesti äh, inimõiguste suure rikkuja represseerijaga. kus on Saudi Araabia, sest miks mitte keegi ei räägi Saudi Araabiale äh, surve avaldamisest selleks, et Mushakusha välja antaks Euroopa Liit peaks rohkem ära tegema just kohtuvõimu reformeerimise osas, ma olen välja töötamas ka ähm, dokumenti oma viimase visiidi kohta ja ma kavatsen selle siis teile kõigile ka laiali jagada. suur tänu, proua Koomes, selle väga üksikasjaliku informatsiooni eest ja teie kommentaaride ning informatsiooni eest ja ma tahaksin nüüd anda sõna härra Salafrankale, palun. president eh,. Quisiera dar la bienvenida. aitäh, proua eesistuja. et ma eh, sooviksin eh, tänada teid selle eest, et tulite täna meie juurde ning eh, mul on hea meel rõhutada, et me oleme Euroopa Parlamendis huvitatud koostööst Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga samuti oleme me huvitatud sellest, et sõlmitud lepped tõepoolest ka ellu rakendataks. Euroopa Parlament teeb ka kõik selleks, et vabastataks Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Liibas vahistatud liikmed ja mis aga puudutab Euroopa Parlamendi, Euroopa institutsioone üldisemalt, kes on kohustunud toetama Liibüa üleminekuprotsessi, eh, eh, siis eh, hiljuti me kohtusime Liibüa peaministriga, kes külastas meid siin, me rääkisime stabiilsuse taastamisest riigis, riiklike institutsioonide sõltumatusest. me kõik ju teame, et riigis on paljud protsessid alles algusjärgus ning äh, alles luuakse seadusandlikke aluseid, kuid väga oluline on see, et pärast kolonel Gaddafi režiimi kukutamist nii valitsus kui ka muud riiklikud institutsioonid eh, suudaksid lahendada nende ees seisvad ülesanded. oluline on luua toimiv politsei, toimiv sõjavägi. selleks on vaja luua vajalikud alused Eh, ning kõik see teenib stabiilsust eh, piirkonnas. Eh, oluline on tagada sõltumatu kohtusüsteem ning te rõhutasite siin ka seda, et riigis on tõeline kohtusüsteem alles loomisjärgus, väga oluline on tagada protsesside sidusus äh, oluline on ka julgeoleku äh, küsimus, äh, vahistatud isikute äh, seisukord oluline on pöörata tähelepanu inimõiguste kaitsele ning ma sooviksin teada, kas tegeletakse ka praegu piinamisjuhtumite uurimisega äh, väärkohtlemiste uurimisega. proua Gomes viitas ka Saudi Araabia rollile. me tahaksime teada, milline on olukord, kuidas suhtutakse Saudi Araabia põgenikesse, aitäh! of the subcommittee on human rights. Äh, danke, Herr Vorsitzender. järgmisena inimõiguste allkomisjoni üle proua Lohpillerile sõna. suur tänu, härra esimees, mina olin kolmandast viienda juunini Tripolises ja alles pärast minu lahkumist Rasvase kriminaalkohtu kaastöötajad arreteeriti, nii et selle kohta ma ei saa midagi öelda, kuid ma võin rääkida sellest, mida erinevad partnerid mulle kriminaalkohtu ütlesid. ma rääkisin rahvusvahelise üle, rahvusliku ülemineku nõukogu ühe esindajaga, viitse välis, asevälisministriga, lepitusprotsessi eest vastutavate isikutega ja nemad vastasid sellele, et kas äh, nad kavatsevad äh, rahvusvahelise kriminaalkohtu statuudi ratifitseerida. Nad ütlesid, et äh, nende arvates on see arutelu praegu liiga vara ja et nad sellest ei tahaksid rääk-, ei tahaks rääkida. teiseks, kuidas nad näevad kohtujad rahvusvahelise kriminaalkohtuga ja samamoodi nagu ka teie ütlesite, nad tervitavad seda statuuti ja nad ei taha tegelikult öelda, et kohtu protsess Saif al-Islami vastu ähm, on selline, mida ei viida läbi vastavalt rahvusvahelistele standarditele ja seepärast nad ka ütlevad, et nad soovivad rohkem aega, nad tahavad, et kohtuprotsessi edasi lükatakse. ja nüüd küsiksingi, et kuidas teie aruteludes see nüüd välja tuleb, et kui ta Liibüa kohtu ette Liibüa seaduste järgi viiakse ja teda ähvardab surmanuhtlus, Äh, samal ajal aga rahvusvaheline kriminaalkohus äh, on surmanuhtluse välistanud, siis mis saab? ja kolmandaks see, mida ütles proua Gomes, äh, et meie partnerid on juba mitu korda toonitanud, et nad tahavad Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga koostööd teha, aga tegelikult neil de facto pole mitte mingit kontrolli vangistatute üle ka al-islami üle, mitte seepärast on nad väga abitus seisundis, sellepärast et ei ole ka tegelikult öeldud, mida see Tanmi miliit siis tegelikult teha tahab. ja mulle jäi mulje, et olukord on üpris lootusetu, sest aruteludes äh, ametlike esindajatega ja ka pärast valimisi nad ju üritavad vastavalt juriidilistele standarditele käituda, kuid tegelikult äh, on äh, võimekontroll miilitsa käes ja tõesti, rahvusvahelisel kriminaalkohtul on väga raske oma seisukohta välja võt-, välja töötada, kuid kas on teiepoolseid hinnanguid olukorra muutumise kohta äh, ja kas on võimalik äh, ka miilitsale mingeid vastutulemusi teha selleks, et vangistatud kätte saada. suur tänu ja nüüd annaksin sõna Rahvusvahelise Kriminaalkohtu raportöörile härra Kreisel Dörflerile. suur tänu, härra esimees, kõigepealt äh, suur tänu meie külalistele, mõlemale prouale siia tulemast. suur tänu selle põhjaliku informatsiooni eest ja suur tänu ka proua Lohpiilerile ja härra proua Komešile ähm, ülevaate eest olukorra kohta koha peal. ma arvan, et väga tähtis on mõelda ka selle peale, milline on rahvusvahelise kriminaalkohtu öö, ähm, kuvand äh, rahvusvahelisel areenil, et kuidas on võimalik neid probleeme lahendada, kuidas rahvusvaheline kriminaalkohtus peaks käituma ja kuidas oleks võimalik üldse koostööd teha Liib-, Liibüa ametivõimudega, on täiesti selge, et pärast revolutsiooni võtab see väga palju aega, enne kui töötatakse välja uued selged struktuurid ja ma arvan, et me peaksime sellega arvestama. mina olen pärit Lo-, Münchenist ja proua Lohpiiler teab väga hästi, kuidas al-Islami vennad ja ülejäänud seal elasid, teemasid, millised privileegid neil olid, milline suur villa neil oli, kuidas nad ööd läbi diskot teikides tantsisid, nii et me tegelikult teame väga hästi, milline oli mõlema härrasmehe äh, eraelu, nii et äh, nii et ütlen siin lihtsalt irooniliselt, et see kohtuprotsess siin on neil isegi peaaegu ära teenitud. nüüd see, mida Euroopa Liit peaks ära tegema ja mitte peaks ära tegema, siin on väga palju kommenteeritud Liibüa vastutavate käitumist erinevates valdkondades. mulle tundub, et need kommentaarid on sellised, mis töötavad meile vastu, ma arvan, et pigem oleks tähtis välja töötada selge positsioon ja kui nüüd Euroopa Liidu välisminister Käti Ashton peaks olema see, kes töötab välja ühise seisukonna koha ja selle välja ütleb, ei ole nüüd päris vajalik see, et iga liikmesriigi välisminister arvab, et temal on vaja tingimata midagi selle kohta öelda. mind huvitab ka see, mil, mis on arutelude tulemus ÜRO-s, sest oli täiesti selge, et on äh, seisukoht, et tuleks nüüd rahvusvahelisele kriminaalkohtule ka õigused anda. Äh, kas on selle kohta mingit uut informatsiooni või on umbes võimalik ette ennustada, mida ÜRO ette võtab ja oleks hea, kui rahvusvahelise kriminaalkohtuga ühineks veel riikmes, veel riike selleks, et äh, kriminaalkohtu mõju veelgi suureneks. suur tänu, härra Kreisel, Dörfler ja järgmisena proua Brandner, palun. jah, suur tänu suur tänu, et tulite siia täna hommikul meile informatsiooni andma. ma tahaksin lihtsalt esitada ühe küsimuse, sellepärast et te rääkisite seda, et nad on ka Liibüa poolt tegemas ettevalmistusi kohtuprotsesside alustamiseks ja nii edasi ja teie olete teinud sama tööd äh, ja olete üritanud ka nüüd kohtuprotsessi ette valmistada, nii et ma tahaksin teada, ähm, kas tõendusmaterjalide osas ka tehakse koostööd kas te üritate nii-öelda kohtuprotsesside põhja tugevdada, kas te vahetate informatsiooni? see võib-olla ei toimu nüüd küll võib-olla päevapealt, aga võib-olla paari kuu või aasta pärast on meil tegemist olukorraga, kus on võimalik neid kohtuprotsesse Liibüas pidada, et kuidas te siis nende asitõenditega edasi lähete. mulle tundub, et Liibüas on väga palju peetud arutelusid selle üle, sest praegusel hetkel räägitakse asitõenditest pigem väljaspool Liibüat ja väga paljud teised kaasused, kus te rääkisite sellest, kus te ei kavatse suuri protsesse alustada, aga te olete kohe kindlasti asitõendeid kogunud just sellepärast, et te olete inimesed ära kuulanud ja seda informatsiooni kogunud, nii et mis sellest informatsioonist saab, kellele see edastatakse, kas see avalikustatakse, kas see läheb parlamendi tõekomisjoni ette, lepituskomisjoni ette, eriti kui see puudutab neid äh, erinevaid tähtsaid juhtumeid, mille puhul meie arvates on väga tähtis, et mingile äh, lahendusele jõutakse, sest see on tähtis ka lepitusmenetluse jaoks. nii et äh, millisena näete teie oma rolli nende juhtumite puhul, kus teil on asitõendid olemas, aga te ei soovi kohtuprotsessi alustada. ja viimane märkus, te rääkisite ka Saudi Araabiast, mis on väga tähtis küsimus, sest rahvusvaheline kriminaalkohus ei kohtle kõiki võrdselt, vähemalt seda Äh, sellest teid süüdistatakse, nii et on tõesti tähtis, et te tõstataksite ka neid äh, küsimusi ja peaksite vaatama ka seda, milline on vastukaja teie tööle. ja mis teie arvates on veel tähtis selleks, et äh, rohkem tähelepanu saada. suur tänu, proua Brandner ja on veel kaks sõnavõtusoovijat. kõigepealt härra Maier kuue fraktsioonist, tema kuue fraktsiooni koordinaator. representantes del Tribunal Penal Internacional suur tänu. ma sooviksin kõigepealt tänada Rahvusvahelise Kriminaalkohtu esindajat sõnavõtu eest kõigepealt eh, sooviksin kinnitada, et eh, minu fraktsioon eh, soovis samuti avaldada toetust ja solidaarsust nendele rahvusvahelise kriminaalkohtu töötajatele, kes on röövitud Liibüas niinimetatud valitsuse eest käe, valitsuse poolt, kes tegelikult ei valitse oma riiki. see, mis Liibüas praegu toimub, on tõeline katastroof seda tuleb selgelt välja öelda, et tegemist on tõelise katastroofiga, mis seal praegu toimub. ja kui me vaatame, kuidas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni ei täideta, kuidas ei kaitsta põgenikke, siis ei jäägi muud üle, kui kasutada selliseid sõnu et eh, eh, ja kui me vaatame probleeme tervikuna, kõneisik äh, härra Karitš ütles, et äh, rahvusvahelise kriminaalkohtu neli töötajat vabastatakse juhul, kui Äh, esitatakse informatsiooni Al-Saifi kohta. kuid tegemist on tõelise inimrööviga. Äh, nüüd pressitakse välja informatsiooni ja äh, selle vastu siis lubatakse inimesed vabastada. kui antakse vajalikku informatsiooni, siis vabastatakse inimesed, niisugune olukord ei ole vastuvõetav. Äh, olukord on väga kaootiline, miilitsad, mitmesugused hõimud, erinevad väeüksused, kõik on läbisegi ning me üldse ei tea, millises olukorras on äh, rahvusvahelise kriminaalkohtu vahistatud liikmed ja loomulikult eh, me toetame RKK püüdlusi eh, mõista kohut eh, Liibüa kurjategijate üle me kõik oleme ju näinud pilte olukorrast, mis Liibüas valitseb, me ei saa leppida karistamatusega selles riigis. ka see riik peab jõudma tsivilisatsiooni ning lõpetama veri, verevalamise see info, mida teie meile edastasite, seoses äh, läbirääkimistega, äh, mis puudutab NATO õhurünnakuid, oli samuti väga oluline. ka nende, ka neid rünnakuid tuleb uurida, äh, tuleb kindlaks teha, milline oli NATO-poolne süü, aga mis oli üles tõusnud kõikide kurjategijate, kõikide kuritegude kohta tuleb uurimised läbi viia, see puudutab ka miilitsaid. meie parlamendis toetame Rahvusvahelise Kriminaalkohtu tegevust kõigiti ning me oleme huvitatud sellest, et ka RKK töötajad vabastataks. ja et ei saa eh, oma vabastamise nimel avaldada informatsiooni, mis on salajane, nad tuleb tingimusteta vabastada. aitäh, sõna saab kolleeg Kirillov. suur tänu, härra esimees. veel üks nüanss selles küsimuses. ma arvan, et eh, nende juhtumite puhul, eriti islamiriikides, peaksime me olema palju karmikäelisemad ja me peaksime välja töötama selgemad positsioonid, ma ei saa aru, miks mitte. ja selles mõttes ma esitaksin ka nüüd mõned küsimused. kõigepealt, me teame, et äh, mingil ajal, vähemalt Liibüa režiimi puhul, islamistid olid reformijõud, äh, nad käisid äh, paljudes pealinnades, toimusid kõrgetasemelised kohtumised, algatati erinevaid äh, algatusi. ja me saime väga palju ka tundlikku informatsiooni. võib-olla see on ka üks põhjusi, miks me ei avalda nüüd ka piisavalt survet. teiseks, lihtsalt, et teile näide tuua, meil oli see õudne juhtum Bulgaaria meditsiiniõdedega, kes kolm korda mõisteti süüdi ja siin jällegi äh, reformistid mängid, äh, mängisid teatud rolli, aga siis need asjad lõppesid hoopis teistmoodi. ma ei hakka siin nimesid nimetama, aga väga kõrgetasemelised Liibüa poliitikud olid toona kaasatud sellesse meditsiiniõdede kohtuprotsessi, mäletate, neid süüdistati laste tapmises, see oli küll väga õudne äh, süüdistus ja juhtum, aga seal olid poliitilised põhjused taga. meil on vaja, et ka al-Islam viidaks kohtu ette, see on võimalik ja võib-olla äh, teatud äh, valitsuse liikmed äh, ei ole väga huvitatud sellest, kuid meie peaksime selget tahet näitama ja meie käes on ka ohjad. nii et ma arvan, et me peaksime neid äh, võimalusi kasutama. kas teile tundub, et siin on teatud osapooli, kes tegelikult ei äh, tee kõike selleks, et al-islam kohtu ette jõuaks. suur tänu, härra Kirillov, selle väga huvitava ja tähtsa märkuse eest ja nüüd annaksin uuesti sõna meie külalistele, selleks et nad üritaksid vastata minu kolleegide küsimustele nendes väga paljudes küsimustes. Thank you very much and really I wish to express gratitude. suur tänu ja tahan tõesti väljendada tänulikkust suurepäraste küsimuste eest ning samuti ka märkuste eest kolleegidelt, kes on hiljuti Liibüas käinud. väga kasulik ja vajalik on meile seda kõike kuulda. nii et äh, püüan äh, anda endast kõik, mis võimalik, et küsimustele vastata ja Jennifer, kui tahate midagi lisada, siis äh, olge lahke kõigepealt, mis puudutab kõrg, kõrgetasemelisi konkreetseid indiviide Mm, proua Komes, siis äh, meie viime läbi uurimistegevusi, kogume asitõendeid, tegemist on ju kriminaalkohtuga, me püüame konkreetseid indiviide siduda mm, konkreetsete kuritegudega ning äh, loomulikult äh, teeme seda vastavalt asitõenditele. Loomulikult meie statuudis on kirjas ka kuritegevuse raskusaste, kas meie sekkumiseks on kuriteod piisavalt rasked olnud äh,, Äh, loomulikult äh, meie tavaliselt äh, ei, ei mõista süüdi kõiki kurjategijaid või ei pea kohut nende üle, vaid kõige tõsisemate kuritegude üle. töötame koos ametivõimudega, kohalikega selleks, et, et neid juhtumeid lahata ja nii, nagu te juba aru, oma raportis ka ütlesite, meie eelarve on piiratud, see mõjutab täpselt samamoodi seda, kui äh, kiiresti me saame edasi, edasi liikuda, see tähendab ka ühtlasi, et äh, meie toimikud äh, kogunevad nurka, hunnikusse, aga me püüame nii kiiresti edasi minna kui võimalik. küsimus, kas liibüalasi saab usaldada oma kohtumenetlusi läbi viima? see loomulikult on seotud kohtu rolliga üldisemalt. me ei vaata kohtusüsteemi tervikuna, me vaatame väga konkreetselt ja ka kohtunikud vaatavad väga konkreetselt, kas samu indiviide saab samade kuritegude eest äh, mõista mm, süüdi rahvusvahelisel või, või siseriiklikul tasandil. me ei vaata äh, õigussüsteemi Liibüas, äh, proua Gomes ilmselt on paremal positsioonil, sellepärast et ta on kohalike inimestega rääkinud nendel teemadel aga loomulikult me mm, austame ka riikide kohtupidamist ja küsimus on ka surmanuhtluses tegelikult, et kas surmanuhtlus tuleb siin küsi alla, küsime, küsimuse alla või mitte. üks kaasus on lõpule jõudnud, üks kohtuasi kohe-kohe algamas. statuudis ei ole mitte midagi kirjas selle kohta, milline on täiendavatuse, täiendamise printsiip või et täiendamise printsiip rahvusvahelise kohtu poolt ei tööta siis, kui on tegemist surmanuhtlusega. aga Jennifer, ilmselt äh, teie saate seda kuidagi täiendada. see on küsimus, mida me ei ole arutanud, et kes peaks, kelle jurisdiktsioon on sellisel juhul, kui surmanuhtlus äh, tuleb küsimuse alla. see ei ole statuudis väga selgelt öeldud ja see praegu ei ole ka veel selgeks räägitud puudutab Gaddafi toetajaskonda, uurimistegevus toimub selle all. kui me Julgeolekunõukogust mandaadi saime, Äh, siis me räägime siin konkreetsetest kuritegevusest alates viieteistkümnendast veebruarist äh, aastal kaks tuhat üksteist. me vaatame kõiki konflikti osapooli. see ei tähenda, et me alustasime kohtujuhtumeid ja uurimisi kõikide indiviidide suhtes kõikidelt osapooltelt, aga me räägime tõsistest kuritegudest, mis on ähm, toime pandud erinevate osapoolte poolt. uurime Äh, ka siinhulgas näiteks mässuliste poolt äh, läbi viidud tapmisi ja nii edasi. Mm, ka väidetavad kuriteod äh, kinnipeetute suhtes, kes on Gaddafi režiimi lojalistid olnud, ka neid väiteid ja kahtlusi me võtame väga tõsiselt. nii et loomulikult uurime ka neid asju. aga praegu on meil loomulikult sookuriteod esirinnas meie uurimises ja mm, suur aitäh kõigile, kes on panustanud sellesse teemasse, sealhulgas ka Liibüa kohalike ametivõime. mis puudutab meie kolleegide kinnipidamist, siis minu arust või meile teadaoleval informatsioonil on need küll kinni peetud, aga neid koheldakse hästi, me ei, me ei ole kuulnud midagi äh, väärkohtlemise juhtumitest. jah, ühel häälel rääkimine on väga oluline. oluline on see, et meil oleks äh, ühtne koordineeritud lähenemine ning baroness äh, Ashton loomulikult on väga äh, oluline koordinaator ja, ja juhtpersoon meie suhtes. julgeolekunõukogu tegi reedel omapoolse avalduse, avaldades tõsist muret kinnipeetute üle ning kutsudes üles äh, Liibüa kohtuvõime ning ka erinevaid osapooli, et kinnipeetavad vabastataks väga kiiresti me ei ole küll teadlikud, et lähitulevikus midagi paranema hakkaks, aga väga tervitatav on see, et Julgeolekunõukogu on sellise avalduse teinud. mis puudutab Süüriat, Saudi Araabiat eh, ning kuritegusid, mis on toime pandud mujal Rooma statuut on statuut, millele on osapooled allkirja andnud vabatahtlikult, võtnud üle selle jurisdiktsiooni, eh, sellepärast et eh, Julgeolekunõukogu peatükk eh, seitse annab meile jurisdiktsiooni. nii et kui vabatahtlikud osapooled ei ole meiega liitunud, siis me ei saa mitte midagi teha meie jurisdiktsioon ei kehti Liibüa suhtes, sellepärast et nad ei ole riiklik osapool Mm, nii et äh, praegusel hetkel äh, võime me lihtsalt lugeda lehti ja see ongi umbes kõik, mis me teha saame. nii et Julgeolekunõukogu tegelikult otsustab kokkuvõttes, mis saab. ja see on üks väga oluline äh, aspekt ka teie inimõiguste raportis te ütlete, et need on universaalsed õigused, jah, ka meil on selline süsteem, et Äh, ühest küljest me kutsume indiviidi korrale, äh, esitame nende kuriteod arutamiseks kohtule, mis on inimsuse vastu sooritatud, aga teine osapool on Julgeolekunõukogu, äh, mis peaks tegelikult lõpliku sõna ütlema. mida rohkem meie statuudiga riike liitub, seda rohkem on ka meie vastutusalas kaasusi uurida statuut üheksakümmend kolm kümme sätestab selle, et me saame koostöös riikidega äh, kuritegusid uurida, sel korral ei ole see süsteem olnud vajalik rakendada, sellepärast et liibüalastel on olnud samasugused asitõendid nagu meil, nii et meie asitõendite baas on väga hea olnud. Äh, tuleb silmas pidada, et kuna tegemist on kohtuprotsessiga, siis ei saa me kindlasti ühegi riigi jaoks olla tehniliseks nõuandjaks sellepärast et äh, litigatsioonimehhanism peab töötama äh, kohtus. meie saame anda mingisuguseid üldiseid äh, suuniseid vastavalt regulatsioonile üheksakümmend kolm kümme, aga me peame hoidma ka distantsi. aga nagu ma ütlesin, siis meie koostöö kohalikega on olnud väga-väga hea. eriti asitõendite kogumise ja muu sellise ettevalmistustöö osas, nii et mingisuguseid raskusi siin Äh, olulisi pole olnud. kas me tunneme, et äh, osapooltel ei ole piisavalt vali hääl kohtu ees, küsiti. Mm, ma arvan, et oluline on rõhutada kohtuga koostöö aspekti. see näiteks äh, tähendab ka statuudile toetumist ja kohtunikud ju tegelikult lõpuks teevad otsuse nii et äh, minu arust on oluline, et me kõik äh, julgustame edasi Liibüa ametivõime statuudi raames töötama, seda nad on ka teinud. nii et see on võtmeküsimus. üleüldine vastutus äh, vastavalt statuudi sätetele, kas see on siis siseriikliku kohtupidamise süsteemi alusel või rahvusvahelise kohtu poolt, aga kohtunikud otsustavad, nagu öeldud. Jennifer, kas tahate midagi lisada? jah, suur aitäh äh, selle võimaluse eest äh, siin kõnelda. tahan, tahaksin laiendada mõningaid aspekte, mida Olivia juba mainis. Äh, mina töötan otse Haagis uurimismeeskonnaga koos, alustasime Liibüas tööd novembrist alates, meil on olnud liibüalastega väga hea koostöö eeluurimisprotsessi jooksul, nad on väga palju andnud üle asitõendeid, nad on samasuguseid asitõendeid ja veelgi rohkem kogunud kui meie, võib öelda. nii et kui mõelda selle peale, et Mahmoudi ajal Bagdaadi peaminister eh, Saif al-Islam, need inimesed, kes täna on mainitud siin, nad on jätnud oma kontorid eh, nii, nagu need olid, see tähendab seda, et me oleme saanud eh, sealt asitõendeid väga palju tervikuna kätte, Rahvusliku Üleminekunõukogu on väga palju kogunud erinevaid memosid, väljavõtteid vestlustest ja nii edasi nii et äh, kui me prokuröriga kohtusime, siis me nägime tegelikult, et, äh, et Liibüa osapool oli saanud täpselt samasuguseid asitõendeid, neil olid samasugused tunnistajad nagu meid ja võib-olla isegi veel rohkemgi nii et me oleme näinud, et, et kohalikud on teinud väga tõsist tööd, aga nagu öeldud, siis äh, loomulikult äh, kohtunikud äh, lahendavad lõplikult otsuse. meil on väga raske praegu öelda, kuidas kohtunikud otsustavad. Nad võivad näiteks otsustada ka suulist eeluurimist või kuulamist, nii nagu Liibu osapool on seda tahtnud. endiselt mõeldakse, kas see tehakse avalikuks või mitte, aga ilmselt pannakse paika äh, protsessi äh, tähtajad ja ilmselt Liibüa jaoks on selle kohtuprotsessi mõju väga oluline, sellepärast et kui me Tripolis äh, prokuröriga kohtusime, siis loomulikult ka tema ütles, et peaprokurörina ja riigiprokurörina on tema roll väga oluline, ta tahab hoida oma autonoomiat, oma otsustusvõimet aga kaheksakümmend protsenti kogu nende tööst on kindlasti avalik informatsioon ja nad on ka avaliku dokumendi välja andnud, mis selgitab täpselt äh, kohtu ja prokuröri tood, tööd. Äh, vanadel aegadel muidugi ei oleks see üldse võimalik olnud, sellepärast et vana režiimi ajal äh, niimoodi prokurörid tööd ei teinud. nii et kogu ajakava, kogu dokumentide avalikustamine ja kaasuse avalikustamine on väga oluline, sellepärast et Liibüa ühiskond ja inimesed, avalikkus näeb, mida täpselt kohtuvõimud teevad surmanuhtluse osas eh, muidugi on väga erinevad vaated erinevatel osapooltel. Eh, minu arust on statuudis isegi olemas selline säte, mis ütleb, et statuut ei nõua riikidel eh, oma positsiooni muuta surmanuhtluse suhtes. aga ilmselt rahvusvahelise kriminaalkohtu kohtunikud siin võiksid tahta üht-teist arutada, aga lõpuks liibulased otsustavad väga oluline eh, sekkumine kuueteistkümnendal mail eh, Liibüa poolt eh, Julgeolekunõukogus toimus. Liibüa esindaja pidas kõne, öeldes, et oluline on kõikide ohvrite kaitsmine ja õiguste jalule seadmine. ükskõik siis, keda, milline osapool neid ründas, võib-olla on raske kõigepealt osa äh,, kohut pidada nende üle, kes Gaddafi tapsid. aga nii, nagu Oliver ütles juba, siis äh, rahvusvahelise kogukonnaga suhtlemine äh, tegelikult aitab liibüalasi, nad näevad, et nende taga on rahvusvaheline äh, tugi ja kindlasti selline kohtuprotsess aset leiab varem või hiljem. kas äh suur tänu, härra Kirillov soovis veel kord sõna saada, ma väga vabandan, aga ma ei saanud äh, vastuseid oma küsimustele. ja minu põhilisele küsimusele, et kas te arvate, et on teatud osapooli nii Liibüas ja võib-olla isegi siin, kes ei ole väga huvitatud al-islami kohtuette viimisest äh, ja kas te arvate, et kas oleks vaja poliitilist survet selleks, et see juhtuks? vabandust, ma üritasin vastata diplomaatiliselt, aga võib-olla olin liiga diplomaatiline. liiga diplomaatiline, jah. on väga tähtis. nimelt, et äh, surve peaks tulema koostööst äh, kohtuga, et äh, ükskõik, kas on siis kohus või äh, ametivõime, see tuleks paika panna siis eelnevalt otse loomulikult Äh, igas olukorras on neid, kes äh, sooviksid, et kõrgetasemelised inimesed ei jõuaks kohtu ette, kuid me peame kõik ka äh, avaldama survet selleks, et et inimesed võetakse vastutusele ja seda ei pea tegema mitte ainult kohus. suur tänu! Okay, but only one, one word. Just say that uh, in the context of proua Kumes, lihtsalt äh, see, mida ma Liibüas kogesin sel nädalavahetusel, et tõesti jah, leitakse, et äh, mõned äh, jõud üritavad Saifi ja ka teisi protsessist päästa või isegi hullem, nad isegi on valmis praeguse olukorra vastu mässama ja tegelikult äh, Rahvusvahelise Kriminaalkohtu osas on tegemist väga suure äh, vääritimõistmisega. avalik armus toetab kohust, kuid samal ajal nad äh, saavad aru, et praegused arengud ähm, halvendavad Liibüa kuvandit ja sellepärast on nad ka huvitatud koostööst Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga ja võib-olla ka sellepärast on äh, Rahvusvahelise Kriminaalkohtu töötajad äh, vangistatud. jah, tõesti, tegemist on väga tähtsa küsimusega meie jaoks ja sellepärast on ka härra Salafranca veel selle soovinud, et ma tahaksin teada äh, Gaddafi toetajate olukorras kohta. jah, maybe short if you can uh... võib-olla hästi lühidalt, kui võimalik, ütleb härra Kovatšov and Mr Salafranca to make it clear the questions. härra Salafranca, äkki te natukene selgitaksite, mida te küsida tahtsite, sest see polnud päris kindel ja härra Meier eh, mul, ma esitasin ka küsimuse, millele ei vastatud, eh, nimelt eh, see tagakiusamine üleüldiselt ka kohtuprotsesside mõistmine kohtuvõimude, kohtusüsteemist väljaspool mina küsisin piinamise kohta ja Gaddafi toetajate kohta. ma ei tea päris täpselt, palju neid oli. aga kui vaadata, aga kui teada saada vangistatute arvu, siis oleks see päris huvitav. Te näete, kui huvitav on see küsimus, ütleb härra Kovatšov, nii et palun. jah, ma üritan hästi lühidalt vastata härra Gaddafi pooldajate ja vangistatud üritan leida diplomaatilist vastust, jah, tõesti, tegemist on kuritegudega ja vaadatakse kõiki erinevat kaasatud isikuid, kuid kohe algusest peale me oleme öelnud, et Gaddafi tapmine võib olla sõjakuritegu, nii et me tegeleme sellega, aga jällegi meil tuleb vaadata, kes kohtu ette viia, me peame siin vaatama jurisdiktsiooni, me peame vaatama, äh, kes esimesena kohtu alla viia, kust me saame asitõendid ja nii edasi, see on tõesti jällegi meie jurisdiktsiooni all ja me teame, et tõesti tegemist võib olla ähm, meie mõistete kohaselt sõjakuriteoga, nüüd me tegeleme selle küsimusega, nii et äh, sellega tegeletakse. nüüd vangistatud äh, äh, Gaddafi pooldajad märtsis kaks tuhat kaksteist saime me toetuse, kus meile öeldi, et äh, vangistatuid on tuhandeid ja et neid on äh, piinatud äh, ja vääriti koheldud ja tõesti, see on ka meie aruteludes liibülastega välja tulnud, on väga tähtis, et need vangistatud antakse üle riigivõimude kätte, politseijõudude kätte, selleks, et oleks võimalik uurida täpselt Gaddafi ajal läbi viidud kuritegusid Äh, kui te vaatate komisjoni raportit, siis ka sealt tuleb see selgelt välja. võib-olla ma lihtsalt lisan lühidalt, et liibüalased on ka öelnud, et nad kavatsevad Gaddafi tapmist uurida, ma ei usu, et see oleks esimeseks prioriteediks, sest teil tuleb vaadata ka, milline on avalik arvamus, tegemist on tõesti esimese süüdistusega, tegemist see võib endaga kaasa tuua väga negatiivseid reaktsioone, kuid äh, Gaddafi tapmine ja selle mitteuurimine võiks endaga kaasa tuua karistamatuse tunde, nii et see uurimine on väga tähtis. siis see küsimus, mida te küsisite äh, arvatava mässu kohta äh,. ma arvan, et me peame tõesti vaatama, kes on olnud väljaspool äh, Liibüat aktiivsed, vaadata täpselt, millega tegelevad, milline on nende vastutuse määr see on ka asi, mille puhul liibülased on koostööd huvitatud. väga paljud äh, on küll meie kohtualluvusest äh, väljas, aga me täpselt vaatame, mis toimub, Gaddafi perekond on väga aktiivne ikka veel ja nad on mures, nii et äh, tõesti julgeoleku küsimused võib tõstatada Liibüaga selleks, et rääkida sellest, kuidas sellise olukorraga hakkama saada. suur tänu suur tänu mõlemale prouale selle eest, et tulid täna siia meile informatsiooni andma. soovime teile palju edu võitlemaks äh, äh, siis äh, õigluse eest Okay, now we continue because we would like to jätkame, sest me tahaksime õigel ajal siiski lõpetada ja meil on nüüd päevakorras raport äh, digitaalse vabaduse strateegia Euroopa Liidu välispoliitikas. proua Šake peaks seda äh, tutvustama, nii et ma annaksin talle nüüd sõna. palun, proua Šake. What, what we will do today is have suur tänu, kõigepealt on meil esimene arvamuse vahetus äh, aruteludokumendi äh, najal, mille, millega ma olen äh,, sel alal ma olen äh, nõu pidanud ka variraportoridega ja sidusrühmadega äh, ka veebi vahendusel ning äh, oma raporti eelnõu kokkupanemiseks äh, tahaksin ma teiega arutelu pidada. ma arvan, et äh, parlamendiliikmetena on meil võimalik äh, unik-, radikaalselt esimest korda äh, ajaloos äh, digitaalsete vabasuse strateegia Euroopa Liidu välispoliitika tarvis paika panna ja tahaksin rõhutada mõningaid võtmeaspekte, mis siin on äh, ka kajastatud, kuna tegemist on loomulikult väga revolutsiooniliste arengutega täna, kuna tehnoloogiad mõjutavad meie igapäevast elu ja toimetulekut ning ka välispoliitikat ning et seda laia teemat struktureerida, tahaksin ma Äh, äh, panime kokku aruteludokumendi, töödokumendi, mis on teie ees ka olemas ning tahaksin paluda kolleegidel jagada oma prioriteete ja ettepanekut. kui täna see hästi ei tööta, siis ma võtaksin teie konkreetseid ettepanekuid väga hea meelega kuulda ka enne oma eelnõu kokkupanemist, nii et püüame töötada äh, väga struktuurselt ja strateegiliselt. loomulikult tehnoloogia, kolleegid ilmselt ei kahtle selles, on väga revolutsiooniliselt mõjutanud meie igapäevaelusid, toonud kaasa muutusi nii Euroopa Liidus kui ka sellest väljaspool mõningad äh, poliitikavaldkonnad on juba paika pandud, Euroopa Liidu äh, liikmesriigid on näiteks tunnustanud äh, ligipääsu internetile kui väga olulist põhiõigust ja Euroopa Komisjon on olnud ka nõus, et samasugune nõue peaks olema ka kandidaatriikidele mm, kehtima. ning äh, samuti strateegia on paika pandud äh, selleks, et tagada, et äh, digitaalsed strateegiad saavad olema meie inimõiguste strateegia osa ning samuti räägitakse inimõiguse ja demokraatia instrumendist Euroopa Liidus oluline on tagada ka, et inimeste jõustamine ning nende vabaduste suurendamine oleks seotud ka vastavate poliitikatega. siia hulka kuuluvad ka mitmed välispoliitika valdkonnad. me oleme näinud ju Araabia kevade sündmusi ning revolutsioone nendes riikides, kuidas nad on toimunud. me peame tagama küberjulgeoleku tagamise uute ohtude eest, aga tasakaalustama samas ka inimeste õigust nendele uutele tehnoloogiatele, vaatama kaubandus- ja arendustegevusi IKT perspektiivist ning kasutama IKT võimalusi ka meie tehno-, äh, diplomaatias, et diplomaatiat tõhusamaks muuta. Äh, tahaksin äh, rääkida mõningatest asjadest, mis on meie arust olulised. esiteks on väga mitmeid uusi julgeolekuohte, Flame viiruse levikut nägime me eelmisel kuul, enne seda Stuxneti ähm, rünnakut Iraani suhtes ja selles kontekstis peame me vaatama, kuidas uute rünnakutega toime tulla, keda võtta vastutusele ning kas äh, küberrünnak on sõjaline rünnak, kas näiteks NATO artikkel viis võiks sellele rakenduda? Euroopa Parlament äh, on hakanud nägema IKT infrastruktuuri väga olulise taristu osana ning loomulikult arutelud ka siin on väga elavad, kuidas äh, uusi küberohte ületada. aga samas, kui me neid ohtusid üle hindame näiteks, äh, siis hirmuõhkkond ning ka mm, olud võivad muutuda selles suunas, mis on meile ebasoodne. nii et me peame ka vaatama hooletuse küsimust, kui turvatingimusi ei täideta, nii et Euroopa Liit peab tagama vabaduste ja julgeoleku vahel tasakaalu. kui me vaatame inimõiguste olukorda, siis me näeme väga selgelt, et inimõiguste äh, eest võitlemine on äh, veebikeskkonda üle kolinud ning äh, ÜRO raportöör sõnavabaduse teemadel on ka rõhutanud seda, et IKT vahendid aitavad kogunemisvabadusele kaasa, sõnavabadusele kaasa ning me oleme näinud ka, et uute ajakirjandusvormide mm, levik meedias ja veebis on olnud väga lai ning see toetab ka inimõiguste tagamist kui me räägime inimeste põhiõigustest, siis me näeme ka seda, et IKT-vahendeid kasutatakse aina rohkem selleks, et inimesi äh, kontrollida, äh, sihipäraselt rünnata konkreetseid indiviide äh, või näiteks tsensuuri läbi viia. nii et võiks öelda, et riigid ja teatud ühiskonnad on ka väga nutikad, kasutamaks ära IKT vahendeid selleks, et survestada oma kodanikke kui me räägime äh, autoritaarsetest riikidest ja vabadest ühiskondadest, äh, piirid, võiks öelda, äh, hägustuvad. me oleme näinud, et tehnoloogiaid jagatakse, eksport suureneb ja kaubanduspraktikat viivad tegelikult selleni, et Euroopa Liidust eksporditakse selliseid inimeste allasurumise IKT tehnikaid autoritaarsetesse riikidesse. Äh, minu arust on aeg ka võtta vastutus selles osas Euroopa Liidus ja mm, kindlasti tagada, et tehnoloogia areng ja meie poliitikad käivad käsikäes. see üldiselt tähendab ka seda, et me peame mm, eraosalistega suuremat koostööd tegema. Äh, ükski seadusandja ei saa üksinda tegutseda, sellepärast et Äh, riistvara, tarkvara loojad äh, tegutsevad ju erasektoris ja me peame tagada see, tagama seepärast, et oleks hea konstruktiivne koostöö erasektori ja avaliku sektori ning ka vabakonna vahel, sellepärast et need on ju põhilised tehnik-, äh, tehnoloogiate tarbijad seetõttu oleks võimalik selline olukord, kus kõik võidavad, sellepärast et Euroopa Liit saab ka toetada näiteks neid tehnikaettevõtteid, kes on täna raskustest, mitmeid näiteid on juba teada, näiteks Vodafone, kõige suurem telekomi ettevõte, kes Mubaraki režiimi poolt survestati eh, oma teenused välja lülitama ning nad hakkasid tegutsema kaudselt omaenda eh, kodanike vastu nii et eh, ettevõtetel peab olema ka võimalik selg sirgu lüüa ja ütlema, et eh, meie selliseid asju ei tee. loomulikult interneti juhtimise alal üldiselt on väga suured väljakutsed, eh, kuidas erinevate huvirühmadega koostööd teha selleks, et tagada, et internet oleks orgaaniliselt arenev võimalus kõigile, aga samas äh, Äh, kuidas tärkavaid majandusi kaitsta äh, või teisi äh, globaalseid osapooli mm, takistada, kes kontrolli tahavad saavutada interneti üle Äh, ning äh, kuidas äh, hargmaiseid ettevõtteid takistada seda turgu manipule-, monopoliseerimast. Euroopa Liidul peab olema väga selge strateegia, mida me tahaksime saavutada nendelt rahvusvahelistest platvormidest ning mitme osapoole lähenemisega jälle peaksime sellele lähenema. kasutajad, vabakonnad, ettevõtted, avalik sektor, siin tuleb kõik kaasata. kuidas tagada meie majanduste arendamine äh, Eh, ning eh, kaitsta inimõigusi eh, selle, sellest perspektiivist, et valitsused ei saaks sekkuda mm, interneti arengusse. kui me räägime täna Euroopa Liidu välispoliitikast, siis meie mõju inimõiguste valdkonnas ning teistes valdkondadest, selleks, et seda saavutada ja tagada, peavad meil olema omad usaldusväärsed poliitikad maailmas, nii et me ei saa sise- ja välispoliitikaid lahus hoida sajaprotsendiliselt tahaksin siin veel kahte suurt võimaluste valdkonda mainida ja siis annan sõna kolleegidele. arenguvaldkonnas eriti traditsiooniliselt äh, vähem arenenud riikides võivad uued tehnoloogiad tuua kaasa suurepäraseid võimalusi äh, selleks, et vastata humanitaarkriisidele, loodusõnnetustele, Äh, näiteks äh, selleks, et tehnoloogilisi vahendeid kasutada äh, olukorra kaardistamisele, inimestele aitamisele ja nii edasi. samuti on vaja ületada digitaalset lõhet, aidata inimestel taastada põhilist IKT taristut selleks, et aidata inimestel ligipääsu teadmistele, aidata neil ligipääsu finantsvahenditele kas või ning meie kohalolek maailmas Euroopa Liiduna Äh, peaksime me kindlasti ilmselt mõtlema teisiti kui alternatiivsetel meetod-, äh, traditsioonilistel meetoditel, kuidas alternatiivseid äh, diplomaatiaid veebis ellu viia, kuidas äärmuslaste vastu võidelda. meil on juba Euroopa Liidus olemas projektid erineva suure potentsiaaliga näiteks on loodud veebileht, mis Euroopa Liidu kultuurilist sisu edasi annab, aga loomulikult ajal, mil välisteenistust rajatakse, arendatakse, me kindlasti ei tohiks äh, lasta silmist uute tehnoloogiate võimalusi ka selles valdkonnas. Äh, sama kehtib ka nende võimaluste kohta, mis äh, meil institutsioonides olemas on, meil on nii palju informatsiooni siinsamas kogutud, mis on inimeste jaoks olulised nii Euroopa Liidus kui mujal. kasutades uusi tehnoloogiaid ja andmete avalikustamismeetodeid näitame me kõigile, et me oleme avalikud, avatud ning laseme inimestel osaleda meie otsustusprotsessides ning kommenteerida äh, meie töö tulemusi. nii et meie töö ei lõpe meie piiridel. Äh, kokkuvõttes peaksime me äh, sünergiaid looma oma väärtuste ja huvide vahel, et võimendada Euroopa Liidu mõjuvõimu ning arvestades tehnoloogia väga kiiret arengut, on väga oluline ka arvestada kõiki neid Äh, vastu neid tänaseid tendentse, neid peavoolustada, selleks et vabakonda ja poliitikuid kaasata ja loodan teie kõigi koostööle. suur tänu! Äh, tõepoolest paradoks on see, et me tahtsime teiega liituda selleks, et kontrollmehhanismidest kommunistlikust ühiskonnast äh, lahti saada ja nüüd oleme samas ühiskonnas tagasi, mida nutikam on nutitelefon, seda rohkem on ka kontrolli meie kõigi üle. Äh, proua Lätform, Lätford, palun. Thank you very much, chairman, I think this is a suur tänu, härra esimees, ma arvan, et tegemist on väga tähtsa äh, raportiga ja ma tunnustan seda tööd, mida kolleeg Šake on teinud selle töödokumendi kallal. ja tegemist on tõesti parlamendi jaoks väga tähtsa küsimusega. mul on paar märkust. esiteks see viide leheküljel kolm Flame'i ja Stuxnet viirustele, nagu ta siin selgelt ütleb. me usume, et tegemist on mingite lekkimistega ja USA ajakirjandus ja New York Times on ka seda kirjutanud. seda pole küll kinnitatud, aga keegi pole ka eitanud äh, seda, et tõesti USA suure tõenäosusega koos Iisraeliga mitte ainult ei töötanud välja seda viirust, vaid kasutas Toxnetsi viirust ka Iraani tuumaprogrammi äh, luuramiseks äh, sama kehtib ka Flame'i kohta. ja Flame'i puhul oli tähtis see, et tavalised äh, viirustevastased programmid seda üles ei leidnud, nii et kaks aastat oli võimalik vabalt informatsiooni koguda ja mööda minna kõikidest nendest äh, viirusevastastest äh, kavalatest äh, programmidest. ma tõstatasin selle küsimuse ka ähm, Atlandi ülesel juriidilisel dialoogil, kus me rääkisime küberkuritegevusest ja tõesti see küsimus on väärt mainimist. küberkuritegevuse alane nõustaja Ähm, Käti Ashtoni kontoris, tegemist on eestlasega, ma ei mäleta ta nime, aga äh, tema rääkis Eesti küberkaitsest äh, ja nüüd on ta siis äh, välisteenistuses koordinaator ja tal on tõesti väga suured kogemused, Mariti peaks võib-olla sellega tegelema, ma ei ole praegu talle saata, saatnud lubatud linke aga kolme nädala pärast toimub NATO raames konverents, kuhu tulevad kokku rahvusvahelised advokaadid, kes räägivad just nendest küsimustest, mida Marite tõstatas, et et kui on küberrünnak, kas me saame siin rääkida ka äh, selgest äh, sõjalisest rünnakust, ma arvan, et äh, Euroopa Parlamendi ja ka USA Parlamendi saadikud peaksid seda küsimust rääkima jah, nagu öeldud, me ju tegelikult äh, eeldasime, et USA töötab küberrelvi välja, aga et nad seda ka kasutavad. ma arvan, et see toob endaga kaasa väga palju segadust äh, selles mõttes, et kuidas me üleüldse suhtume kuritegevuse ja kuri- ja kübersõdadesse, küberkuritegevusse ja millal on tegemist sõjaolukorraga, millal kehtivad sõjaseadused äh, ja millal kehtib äh, karistusseadustik. ma pean tunnistama, et ma olen nüüd täiesti segaduses, et kuidas me äh, peaksime sellesse küsimusse suhtuma. nii nagu öeldud, Atlandi-ülesel kohtumisel me sellest juba rääkisime nii et kuidas me saaksime vältida seda, et, et küberkuritegevust ei toimuks või küberrünnakuid ei tehtaks, me teame, et USA siiski tegeleb sellega, nii et ma praegu teeksin ettepaneku, ma ei tea, kui Marit ei tea sellest konverentsist midagi, siis tõesti tema tähelepanu tuleks sellele juhtida, sest meil tuleb mm, mõelda ka selle peale, et mis suunas me liigume, me teame, et Venemaa ja Hiina soovivad rahvusvahelist konventsiooni küberrelvade kontrollimiseks. ja arusaamine Euroopa Liidus on see, et ollakse pigem kahtlased, kõhklevad, sest siin räägitakse tegelikult rahvusvahelisest interneti kontrollist, mille eest on ka alati hoiatatud. nii et tõesti, kuidas me suhtume küberrünnakutesse. kui seda kasutavad meie vaenlased, samal ajal kui meie sõbrad teevad seda ka. ja nüüd need soovitused äh, äh ühel eesmärgil kasutamise kohta, jah, siin on tõesti äh, litsentside küsimus ja äh, Marie, ma olen siin vabaühendustega seda küsimust arutanud. Neil on täiesti uskumatu tehnoloogia, mis on välja töötatud ja mida ka siis äh, eksporditakse äh, välismaistele ettevõtetele ja otse loomulikult meil on siin ka Euroopa Liidu sisesed julgeolekuteenistused, mis seda kasutavad seda tarkvara müüakse messidel Euroopas. nii et meil tõesti tuleb äh, täpsemalt uurida, mida me ekspordime, sest siin on tõesti üüratu tehnoloogiline jõud, äh, millega kommunikatsiooni kontrollitakse ja ma arvan, et äh, sellega tasub tegeleda ja ma kavatsen teha ka oma ettepanekuid. suur tänu üleüldiselt, kui te soovite korralikku järelevalvet, siis tuleb inimestel lasta oma arvamus võimalikult vabalt välja öelda. see oli nüüd väike parantees, aga nüüd proua Ojuland, palun. suur tänu, härra esimees. ka mina tahaksin öelda, et tegemist on väga-väga tähtsa raportiga, väga tähtsa töödokumendiga ja tahtsin öelda paari asja, kuid Saara ütles nii mõnedki asjad minu eest ära just äh, küberjulgeoleku äh, kohta. ma arvan, et küberjulgeolek on midagi, mis minu arvates on ära teinud isegi eraldi raporti, sellepärast et siin töökokku, töödokumendis on väga paljud erinevad küsimused äh, välja toodud, kuid Euroopa Liit peaks rohkem ja sügavamalt tegelema küberkuritegevuse küsimustega, sest siin on väga palju ohtusid ja riske ja nad tõesti kasvavad päev-päevalt. ja kui see osa jääb siia töödokumenti sisse, siis ma arvan, et me peaksime vaatama ka seda, mida teevad teised institutsioonid ja organisatsioonid, et mida on juba tehtud uuringute äh, ja taustauuringute osas, näiteks meil on küberkuritegevuse keskus äh, Tallinnas, mis tegeleb tõesti äh, nende küsimustega, teinud koostööd NATO-ga seda juba paar aastat, eriti vaadatakse juba olemasolevat seadusandlust ja seadusandluse harmoniseerimist erinevate liikmesriikide vahel, nii et ma arvan, et me tõesti peaksime vaatama, kuidas teised institutsioonid ja organisatsioonid on sellesse küsimusse suhtunud siiamaani ja mis nad on ära teinud. ja teine küsimus, kui me räägime küberkuritegevusest, on see, et me peaksime ka liikmesriike üles kutsuma tegema selles valdkonnas tihedamat koostööd, sest me kõik äh, anname endale aru, et tegemist on ühise ohuga, kuid siiamaani on äh, ikkagi puudu tahtest teha tihedamat koostööd ja jagada informatsiooni erinevate liikmesriikide vahel. ja siis teine küsimus, mis puudutab nende küsimuste usaldusväärsust me räägime siin Euroopa Liidu liikmesriikidest ja vabadustest, meie esimees on seda juba mitu korda ka välja öelnud, et me peaksime olema väga ettevaatlikud, et äh, kui kaugele valitsused ja ka julgeolekuteenistused lähevad, äh, kui nad vaatavad ja uurivad meie Äh, mobiiltelefonide ja interneti kasutust. minu koduriigis Eestis räägitakse sellest väga palju, peaminister tõstatas selle küsimuse, et kui vabad me tegelikult oleme või kui kindlad me võime olla ja kui me vaatame nüüd seda internetivabadust kui inimõigust, ja kui me viime selle sellisel kujul oma välispoliitikasse ja üritame olla äh, Äh, kui su-, suurepärane eeskuju teistele riikidele kogu maailmas, siis me peame tõesti ka hoolitsema selle eest, et need asjad ka toimivad ja on korras meie koduõuel. sest see on võib-olla üks teine aspekt, äh, mida võiks eraldi ka siin kojas arutada, seda võiksid teha ka teised äh, komisjonid, mitte ainult väliskomisjon aga ma arvan, et vastutavad komisjonid võiksid tõesti ka inimõigustel ja äh, põhivabadustel silma peal hoida ka Euroopa Liidus. suur tänu, proua Koomes! ma arvan, et see on väga tähtis. ja ma saan Marit äh, kõhklustest aru, kui ta räägib siin digitaalsest vabadusest, me peame endale selgeks tegema, et äh, meil ei ole võimalik äh, rääkida digitaalsest vabadusest ilma julgeolekuta, tegemist on tõesti väga hapra tasakaaluga, eriti just selles uues maailmas, kus me elame ja kus me üha rohkem ja rohkem äh, sõltume äh, oma tööst. Äh, see küberstruktuur mõjutab üha rohkem meie elu ja riigid kuritarvitavad ära selles uues struktuuris äh, oma positsiooni. eriti kärbitakse inimõigusi ja põhivabadusi, kuid on ka äh, nii-öelda riigiväliseid struktuure, mis seda olukorda ära kasutavad ja piiravad meie vabadusi, meie põhilisi inimõigusi, nagu näiteks õigust elule, manipuleerides küberruumiga. mul oli just kohtumine ekspertidega täna hommikul ja me rääkisime Euroopa Liidu küberkuritegevuskeskuse loomisest koostöös Europoliga, mis minu arvates on üüratult tähtis ja meil tuleb tagada, et meie liikmesriigid rahastavad seda, sest seda ei ole võimalik luua ilma rahata ja me tõesti peaksime ka liikmesriike teadvustama sellest, kui tähtis on siin valdkonnas koostööd teha, selleks et äh, tagada põhivabadused ja samal ajal mitte lubada teistel äh, ähm, meid ohustada ja kui me räägime siin küberkuritegevusest, siin saame, räägime näiteks laste ärakasutamisest, seksuaalsest ärakasutamisest ja samal ajal ka meie tuumajaamade ohutusest, nii et äh, seinast seina see kriitiline taristu, mis paneb maailma majanduse toimima, finantssüsteemi toimima, see kõik on ohus. ja nagu Saara ütles, kohtudes meie Ameerika kolleegidega, me jällegi saame aru, et seal on täiesti teistsugune lähenemine. on väga palju valdkondi, kus me saame teha koostööd ja me peaksime rohkem koostööd nendega tegema. aga eriti tuleks meil neile selgeks teha, et on teatud piirid, mis põhivabaduste ja inimõiguste kaitsel ja eraelu kaitsel peaksid olema. ja ka seal on siiski mingi tasakaal olemas ja meil kõigil tuleb ka endale selgeks äh, teha, et äh, mis see meile maksma läheb, ma arvan, et me kõik äh, oleme olnud sellises olukorras nagu näiteks Eesti. ja väga tähtis on mõelda selle peale, et on võimalused, kuidas meie ellu ja meie poliitikasse sekkuda. ja sekkutakse küberkuritegevuse kaudu. seda kõike tuleb ka mõelda, kui me koostame välisasjade raporteid, sellepärast et me räägime siin tõesti ka ju üleilmastunud maailmast. suur tänu! Liise raport kuritegevuse, äh, küberkuritegevuse kohta julgeoleku allkomis võib-olla oleks see ühenduslink siin. aitäh, härra Salafranca! Eh, aitäh, proua esimees kõigepealt ma sooviksin tänada eh, proua Šauket selle raporti eest. see on eh, tõepoolest tekst, äh, mis, äh, mis on niisugune tõsiseltvõetav algatusraport, tegemist on hea dokumendiga, see on hästi struktureeritud, äh, siin luuakse ka seosed oluliste aspektide vahel ning arvestatakse kõikide valdkondadega, mis asjasse puutuvad tõepoolest, internet äh, on seotud äh, kõikide eluvaldkondadega, see puudutab meie turvalisust, see puudutab vabadust, äh, juurdepääsu õigusi internetile ning raportöör ütles ka selgelt, et on juba olemas ka armeed, kes tegelevad mitte füüsilise sõjategevusega, vaid kes äh, tegeleb, kes on aktiivsed just küberruumis. Need teemad, mida raportis käsitletakse, on väga olulised ning tähtis on ka inimeste vabaduse küsimus, inimõiguste küsimus, me näeme, mis toimub Hiinas, Sudaanis, Tuneesias, paljudes teistes riikides, mõelgem vaid näiteks Araabia kevadele väga oluline on tagada inimõiguste organisatsioonide äh, äh, arvamusega arvestamine. läbi on viidud ka uurimusi selle kohta, kuidas on tagatud inimeste juurdepääs internetile, äh, mobiilteenustele ning väga huvitavate tulemusteni on jõutud, ka nendega tuleks arvestada kes juhib Internetti, kes seda kontrollib? see on küsimus, millele tuleb kindlasti pöörata palju tähelepanu ning äh, siin tuleb äh, pöörata tähelepanu ka internetiteenuste pakkujate rollile tähtis on see, et äh, meie Euroopa Liidus peame sammu progressiga ning samuti tuleb internetiteenuste, tehnoloogiateenuste ekspordile pöörata piisavalt tähelepanu ning ei tohi unustada ka seda, mis toimub ärimaailmas. siin räägitakse interneti legaalsetest võimalustest tuleb kehtestada selged mängureeglid, mis on kõigile mõistetavad ning äh, mis äh, tagavad teatud vabadused, kehtestades samas ka vajalikud piirangud ning äh, rikkumiste eest peab olema võimalik ka vastutusele võtta. Tuleb hoolitseda ka selle eest, et et äh, rikutakse Euroopa Liidus juba kehtivaid seadusi. digitaalne diplomaatia on samuti üks olulistest äh, teemadest, see on praegu küll alles lapsekingades, kuid see on valdkond, millele tuleb pöörata piisavalt tähelepanu meil tuleb kasutada neid võimalusi, mis juba olemas on ka meil siin Euroopa Parlamendis. digitaalne diplomaatia eh, saab kindlasti no, eh, anda oma eh, rolli meie eesmärkide saavutamisel ning seda on omakorda võimalik kindlasti täiustada. põhivabaduste kaitset ei tohiks piirata ainult tehnoloogiliste õiguste tagamisega, meil tuleb tagada inimeste põhivabadused kehtest ning ei või unustada ka seoseid ärimaailmaga, majandustegevus, see kõik vajaks samuti äramärkimist suhted Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahel antud seoses vääriksid samuti mainimist ja ning lõpuks sooviksin öelda, et me ju elame tehnoloogia ajastul, interneti ajastul ning samas ei vabasta ükski neist instrumentidest, ükski neist tehnoloogiatest meid meie eetilisest vastutusest see tähendab, et me peame püsima valvsad ning sooviksin veel kord rõhutada, et tegemist on väga huvitava, väga kasuliku raportiga, mis puudutab paljusid olulisi valdkondi ja aspekte, kuid tähtis on ka see, et Euroopa Liit haaraks juhtrolli kõnealuses valdkonnas ning töötaks välja vajalikud strateegiad. And probleemiks on ju see, et äh, noored tulevad kokku ja igaüks vaatab oma vidinat, äh, miks nemad kokku tulevad ja meie mitte. no see on natuke teistmine lugu, aga sinna suunda me liigume, härra Šaket kokku võtta. proua Šake, vabandust. suur tänu, härra esimees, suur tänu kõikide nende kommentaaride eest. ma arvan, et paar asja said väga selgeks ja ma tahaksin selgitada neid asju kohe miks me oleme siin keskendunud just julgeolekule. nagu härra esimees väga selgelt ütles, jah, on ka teine raport äh, julgeoleku allkomisjonis, äh, nii et arvestades kõiki neid erinevaid valdkondi, millega me peame tegelema, ma jätaksin need julgeolekuküsimused äh, teise raportisse, aga otse loomulikult me peame need omavahel siiski ühendama, sest me ei saa üht vaadata teiseta. et nüüd vastata proua Koomešile see, mida me õppisime sõjast ja terrorismist, on see, et kõik on ühel nõul, et ohtudele tuleb vastata va vajalike meetmetega, aga oleks võib-olla ähm, mitte mõistlik või võib-olla ei ole päris mõistlik kasutada selliseid vahendeid, mis aitavad ka meie vaenlasi. ja nüüd vastates äh, kolleeg Sarah Ladfordile, kes rääkis väga pikalt siin viirustest ja sellest, kust nad võiksid pärit olla ja kuidas rahvusvaheline üldsus peaks nendega tegelema ja see konverents, mis toimub, jah, tõesti, me jälgime seda väga täpselt ja ma arvan, et on väga tähtis, et meie siin Euroopa Liidus keskenduksime sellele, kuidas meie selle küsimusega soovime tegeleda, siia tuleks kaasata kõik erinevad osapooled, mitte ainult liikmesriigid ja valitsused, vaid ka erinevad huvipooled ja me kõik peaksime selle kallal töötama, meil on vaja ka äh, tasakaal saavutada äh, vabaduse ja julgeoleku vahel, täpselt see küsimus, mille proua Ojuland tõstatas, äh, et tegemist on ka usaldusväärsuse küsimusega, härra Salafranca, ma olen teiega nõus, on tõesti väga palju mänguruumi, eriti just diplomaatia osas ja ma olen nõus ka selles osas, et tehnoloogia on meie äh, Äh, elu muutnud, kuid mitte inimloomust, nii et me peaks olema tõesti väga ettevaatlikud ja mõtlema, et kus on meil tegemist täiesti uue olukorraga ja kus me lihtsalt räägime seaduste ja poliitikate erinevast kohaldamisest ja see on väga tähtis, kui me räägime küberkuritegevusest, sest on teatud kuritegevusi, mida viiakse läbi interneti abil, nagu näiteks siis, kui äh, nii-öelda kaupu varastatakse interneti kaudu, aga küberkuritegevus on ka, küberkuritegevus läheb kaugemale ja me peame olema siin väga täpsed oma väljendustes, ma üritan olla nii täpne kui võimalik ja pidada kinni Euroopa väärtustest äh, nende laiemas mõistes, kui ma oma esimest versiooni, dokumendi esimest versiooni välja töötasin, siis tõesti ma olen nõus sellega, et ja ma mõtlesin selle peale, et me ei reguleeriks siin üle, mitte keegi ei saa sellest kasu, ei meie kodanikud, ei meie ettevõtted, ei ka meie partnerid kolmandates riikides jah, kahjuks tõesti me ajame asjad vahel liiga keeruliseks ja sellega suurendame bürokraatiat. ja nüüd see, mida proua Ladford ütles, et, äh, et on siin need tehnoloogiat, mida kasutatakse ainult ühel eesmärgil ja teised, mida on võimalik mitmel eesmärgil kasutada. jah, tõesti, me peame täpselt endale selgeks tegema, millised on võimalused ja on tõesti teatud juhtumeid ja ma olen nõus nendest juhtumitest rääkima, kui kolleegid on sellest huvitatud, kus äh, meie põhimõtteid äh, on äh, ümber pööratud sanktsioonideks et on teatud äh, tehnoloogiad, mis võivad väga suurt kahju tekitada ja me ei aita, me ei taha ju aidata oma vaenlastel muutuda tugevamaks oma kodanike vastu, aga samal ajal me tahame ju aidata ettevõtteid, kes on nendes riikides tegevad ja kes võib-olla üritavad vältida tsensuuri ja järelevalvet, nii et tegemist on väljakutsega aga ma arvan, et selle väljakutse vastu on võimalik astuda väga selgete sihipäraste poliitikatega, nii et ootan edaspidiseid arutelusidki selle minu raporti ettepaneku üle, mis teile võimalikult kiiresti nüüd ka varsti esitatakse. kahekümne üheksandal septembril, augustil on muudatusettepanekute tegemise tähtaeg ja septembris äh, loodetavasti hääletame. ma loodan, et kõigil on tore suvepuhkus, aga meil jääb ka aega selle raporti kallal töötamiseks suur tänu. enne kui lõpetame, kohtume uuesti kell kolm ja meil on kolm päevakorraküsimust. olukord Süürias, Egiptuses ja Bahreinis. suur tänu ja sellega on meie koosolek lõppenud.